Good afternoon. tere pärastlõunat. tere tulemast täna äh, pärastlõunasele kohtumisele. kõigepealt peame vastu võtma päevakorra. nagu ma aru saan, kellelgi selle vastu midagi ei ole. nii et lähme kohe päevakorrapunkti juurde number kaks koosoleku protokollide kinnitamine seitsmes mai ja kaheksas mai. nagu ma aru saan, kellelgi ka selle vastu midagi ei ole, loeme siis ka need vastuvõetuks. kolmas punkt, eh, juhataja teadaanded. homme toimub meie kohtumine teises ruumis homme pärastlõunal oleme me ruumis 5G3. 5G3 ruumis. teine teadaanne, suuline küsimus nõukogule finantsteenuste vallas äh, edasiminekute puudumise tõttu koordinaatorid mm, <laughs> leppisid kokku Strasbourgis kahekümne kolmandal esitada suuline küsimus finantsteenuste paketi osas ja puudutab siis ter- see küsimus tervet rida ettepanekuid küsimusega käivad kaasas üks või kaks resolutsiooni ettepanekut ja peaksid juunis jõudma päevakorda täiskogus. suuline küsimus tuleb nõukogule esitada vähemalt kolm nädalat enne vastavat täiskogu istungit. arvestades aga asja kiireloomulisust, on koordinaatorid otsustanud kiire Äh, loomulise menetluse korras äh, esitada see erakorraliselt äh, kohe pärast koordinaatorite kohtumist ja sharon bowles on selle küsimusega juba edastatud kõik saadikud saavad selle küsimuse koopia ja, ja ka volinikud järgmine teadaanne ja viimane puudutab ähm, statistilise raamistiku triloogi raammäärust vabandust esimene kohtumine toimus vaadati läbi tekst selleks, et rääkida peamistest küsimustest, kust parlament ja nõukogu on eriarvamusel. Eurostati ja Statistikaametite äh, koostöö oli arutelul, arutelul ja muud sellised küsimused. mandaat äh, anti komisjonile lahendamata küsimuse osas ettepanekuga välja tulla teine äh, saa-, triloogi kohtumine leiab aset äh, kolmandal juunil. nüüd läheme päevakorras edasi. muudatusettepanekute läbivaatamine proua Anni Podimata raportisse, mis kannab pealkirja Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas. ja ma annaksin nüüdki kohe sõna üle proua Podimatale. suur tänu, härra juhataja, lubage ka mul tänu avaldada variraportööridele ja teistele kolleegidele, kes muudatusettepanekuid on esitanud ja asjasse süvenenud. Äh, ma tahaksin siinkohal tunnustust avaldada ka ECOSOC-i arvamusele, mis ähm, esitati eelmisel nädalal. härra Barneri, nende raportöör äh, on ära teinud väga tubli töö ja toetasid väga paljuski meie positsioone finantstehingumaksu osas. aga nüüd siis äh, muudatusettepanekute juurde konkreetsemalt. kõigepealt ma tuletaksin meelde, et pärast kolme aasta pikkuseid äh, intensiivseid jõupingutusi, mille eesotsas oli Euroopa Parlament, oleme jõudnud väga lähedale üheteistkümne liikmesriigi vahelisele kokkuleppele, millega tuuakse sisse finantstehingumaks parlament tõstis selle küsimuse prioriteetselt päevakorda ja mängisime võtmerolli selleks et komisjon oma seisukohta muudaks ja esitaks ähm, vastavasisulise seaduseettepaneku ja nüüd äh, on see siis saavutatud ja oleme jõudnud ülitähtsasse faasi me oleme kõik äh, tundnud seda kuidas tehakse praegu väga intensiivselt ja jõudsalt äh, lobitööd selleks, et lahjendada seda ettepanekut või isegi see lämmatada. ja see on ühe ja sama strateegia kaks külge. Nende eesmärgiks on tuua sisse tohutult äh, erandeid, see tekitab auke seadusandlusesse, lubab äh, Äh, priv- äh, lubab priviligeeritud kohtlemist ja luuakse niimoodi tingimused et maksu ei ole võimalik äh, piisavalt rakendada ja see viib loomulikult selleni et kogu see projekt kukub läbi nagu liikmesriigiti finantstehingu kasutusele võtmine on kaasa toonud see siis nii-öelda lämmataks vaikselt finantstehingumaksu, mitte ei tabaks teda siis välksurm. Euroopa Parlament on olnud finantstehingumaksu osas kindlasti eesotsas ja nüüd ei tohi meie kojast kujuneda eestvõitleja ka erandite sissetoomiseks sellesse maksu, sellepärast et see ei oleks äh, sugugi järjepidev ja mõistlik. nüüd on aeg seda maksu toetada, olles seda ise taotlenud ja vastustada neid, kes ähm, tahavad äh, selle kuradi käsilaseks kuulutada. esitatud on sada viiskümmend muudatusettepanekut. Äh, enamuse esitas grupp äh, saadikuid ja on enamus liikmesriike neid, kes ei kes ei kuulu sinna kokkuleppesse, kes nõuavad erandeid. mõned muudatusettepanekud muidugi on põhjendatud. meie positsioon peaks olema nad läbi vaadata kuid me ei tohiks äh, lahti öelda meie laiemast eesmärgist et tuleks kasutusele piisavalt äh, võimalikult laiahaardeline finantstehingumaks kõikide finantsturgude ja finantstoodete jaoks. räägin siis, siis konkreetsemalt kaheksakümmend sada kakssada nelisada kuussada neliteist muudatusettepanekud nõuavad erandeid pensionisüsteemidesse öeldes et finantstehingumaks äh, võiks vähendada pensionäride sissetulekut ma olen selg- sügavalt veendunud et pensionifün- pensionifondide maksustamine ei vähendaks pensionäride äh, sissetulekut vastupidi nad äh, läheksid äh, loobuksid hoopis riskantsetest tehingutest ja pöörduks tagasi konservatiivsemate finantsinstrumentide juurde ja tagaks niimoodi pensionide vahendi pensionifondi eesmärk ei ole ju mitte midagi muud kui paigutada raha nii et pensionärid kahekümne kolmekümne aasta pärast pärast iga-aastast panustamist tegemist ehm, saaks oma investeeringu tagasi. nüüd liikmesriigid üheksakümmend viis, sada kuusteist, sada seitseteist ehm, võib olla eh, eri arv- eri vabandust segadust mis on tekkinud eh, valitsemissektori võlakirjaturu esmase ja teisese turu osas järeltehingute turu osas investorid, kellel on osta ja äh, hoiusta strateegia äh,, saaksid oma tehinguid teha maksuvabalt. kuivõrd järjest rohkem äh, pöördub äh, investoreid esmasele turule, äh, siis see ilmselt finantseerimise kulusid vähendaks. lisaks sellele mõjutaks finantstehingumaks äh, esmaseid turge nii, et see mõju avalduks järelturgudel, siis äh, oleks see kulu väiksem kui finantstehingu maksu poolt toodetav tulu komisjoni hinnangu kohaselt. küsimus on, et kas äh, äh, valimissektori võlakirju maksustades äh, jaguneks koorem õiglaselt üheteistkümne liikmesriigi vahel? mina arvan, et see oleks lahendatav äh, <laughs> ma arvan, et äh, selle saaks ka lahendada Äh, tehniliste vahenditega. nüüd äh, erand äh, riigi võlakirjadele võiks tekitada pretsedendi näiteks ka ettevõtete võlakirjade osas. aga samas arvestades selle olukorra keerulisust ja delikaatsust oleme variraportööridele välja pakkunud teise lahenduse. nimelt, et me viitame ülevaateklauslil sellele, et finantstehingumaks riigivõlakirjadele ja tulude ebatasakaalust äh, väljast jagunemine liikmesriikide vahel tuleks uurimisele võtta. ma olen valmis võtma vastu ajutise turvaklausli, kui tõesti mõju äh, riigi võlakirjaturgudele on väga suur. on kümme muudatusettepanekut umbes, kes tahaksid et turuloojad jääks välja, sellepärast et see võib maksejõulisust äh, mõjutada tegemist turuloojate puhul on oma nimel peaasjalikult kinnisvaraga kauplevate investoritega ja nad ei peaks jääma välja. Nad ei anna avalikku teenust, nad teenivad kasu. kui nad erandatakse, siis era-, neile erand antakse, siis äh, ettevõtted, kes on ennast registreerinud turuloojatena, kasutaksid ära seda elementi ja saaks kõik oma tehingud maksuvabalt teha. see tekitaks augu, mis kindlasti eh, moonutaks turgu. kui ma nad, neile erandi annaksime, annaksime erandi ka välkkauplemisele. nüüd eh, maks-, likviidsuse küsimus, millele viidatakse kuues muudatusettepanekus, otseselt on see ka seotud grupisiseste tehingutega, mida puudutab samuti kümme muudatusettepanekut ja nagu mina aru saan, siis peamine mure siin on see, et langeb lisakoorem äh, kapitalinõuete direktiivi ja kap- ja CRR äh, tehingutega, see puudutab repotehinguid repoturgudel, finantslikviidiitsuse haldamise vahendid äh, üldiselt on ju teretulnud ja komisjon sellega nõus Ehm, seda läbi turvaliste laenude, aga selleks, et muredele vastu tulla, olen ma teinud ettepaneku, et eh, lühiajaliste repode puhul kuni kolmekuulised on null koma null null üks protsenti maksumäär, mitte null koma üks protsent ja see turg oleks siis ka elujõuline ja tahaksin veel rõhutada seda, et see mõjuks äärmiselt positiivselt sellepärast et seitseteist protsenti kuue triljonilisel rep- repoturul on tehingud mis tehakse läbi äh, on nii-öelda üleöötehingud ja sellised positsioonid oleks minu meelest väga kasulikud ka pensionifondide jaoks kellel on sularahareservid ja on üldiselt olnud väga repotehingute meelsed et seda ära kasutada ilma liigsete riskide võtmiseta nüüd äh, pöörduksin veel mõningate muudatusettepanekute poole milles öeldu on täiesti legi- legitiimne kolmkümmend kaheksa otman karas sirva peedikäinel nemad tahavad et liikmesriigid äh, vaataksid üle et need liikmesriigid kes on hiljutise finantskriisi tõttu kehtestanud pangamaksud äh, nad peaksid üle vaatama kas selliseid makse on vaja markus ferber üheksakümne seitsmendas muudatusettepanekus räägib äh, sellest, kuidas äh, koheldatakse äh, mitte finantsinstitutsioone kuivõrd me tahame selle seadusandlusega reaalmajandusele kõrvalmõjusid vähendada oleme välja pakkunud kompromissettepaneku mille kohaselt kaasatakse ainult sellised institutsioonid kes tegutsevad riskantselt ja Äh, tuletisinstrumentide turgudel. viiskümmend kaks muudatusettepanek äh, proua Peedikane, Peedikanelt, härra Kaaraselt ja Arvet Ballonel, kes nõuavad kõrgemaid äh, tulusid teatud tehingute puhul nüüd valuutatehingud, selle osas on ka esitatud muudatusettepanek, kui need on spekulatiivse oma iseloomuga, siis nad tuleks ka tuua siia alla. üheksakümmend neli ja sada nelikümmend kuus härra Kluutelt äh, üleliigne äh, spekuleerimine toorainete turul, minu meelest seal öeldu on väga äh, õige. ja nüüd omavahendite kohta, Otman Kaaras ja Jean-Claude on oma muudatusettepanekutes kakskümmend üheksa ja kolmkümmend üks toovad sisse mõtte, et äh, finantstehingute maksust saadavat tulu tuleks kasutada omavahendina ja ei tohiks liikmesriike öö, äh, maksustada selle eest, kui nad kannavad selle Euroopa Liidu eelarvesse. põhimõtteliselt on see positiivne mõte, aga ma ei ole väga veendunud, kas see süvendatud koostöö menetluse alusel on mõistlik äh, üheteistkümne liikmesriigi jaoks sellepärast et nemad peaksid ebaproportsionaalselt palju panustama liikmesriigi eelarvesse kuhu peaksid panustama võrdselt kõik liikmesriiki ja seega minu ettepanek on toetada lisaomavahendite mõtet ainult siis kui kõik liikmesriiki on juba liitunud finantstehingu maksusüsteemiga ja viimaseks härra juhataja tuletan meelde, et enamus meist on nõus sellega, et finantssektor on alamaksustatud sektor ja et finantstehing on õige hoob asja tasakaalu saamiseks. jah, tuleks negatiivsed kõrvalmõjud ettevaatlikult läbi vaadata, kuid laiemat pilti toetada, mis on selle maksu jaoks väga oluline. nagu te teate, Euroopa Parlament ei ole selle ettepaneku puhul äh, kaasmenetleja rollis aga meie seisukohad kannavad väga öö, äh, olulist poliitilist kaalu kui me ütleme ei sellele öö, äh, suurele plaanile mis on praegu sepitsetud selle finantstehingu maksu vastu kui me nõuame et nõukogu täidaks oma kohusei, kohustusi siis me ilmselt ka saavutame midagi suur tänu Ja, Herr, Herr Vorsitzender, äh, Frau Bericht. austatud härra esimees, äh, proua raportöör. Äh, mul on väga kahju, et ma igas nendest küsimustes äh, ei saa olla nõus nende asjadega, mida te just mainisite ja väga lihtsal põhjusel ma olen arvamusel, et Euroopa Parlament väga suure enamusega äh, finantstehingumaksu toetab. ilma Euroopa Parlamendita ei oleks nõukogus äh, selliseks äh, tihendatud koostööd tugevust, toetust olnud ega ei saaks olema, aga ma arvan, et praegusel hetkel on Euroopa Parlamendis ka enamus äh, selle poolt, et äh, meie ees olev ettepanek ei täida neid eesmärke, mis on meile olulised. praegune ettepanek on liiga vähe suunatud jätkusuutlikule finantstehingumaksule ning see on liiga palju liikmesriikide eelarve täite, eesmärki täitev Äh, aga samas tehakse seda Euroopa Liidu maksu äh, nime all. ja proua raportöör ütles väga õigesti, et äh, me ei ole siin kaasotsustusmenetluses, me peame lihtsalt tegema ettepanekuid ja ma peaksin ütlema, et ma arvan, et need üksteist liikmesriiki olid sellepärast ühel nõul, et nad on tegelikult teinud väga huvitava nõksu. Nad on meie põhimõttelise poliitilise veendumuse, et meil on vaja kõikehõlmavat finantstehingu maksu ja seda jätkusuutlikult, nad võtsid selle põhimõtte ning ütlesid, et meie üksteist liikmesriiki oleme finantstehingu maksu poolt. kui me seda, mida maks sisse toob, saame oma eelarves kasutada ning osa sellest anname ka Euroopa Liidu eelarvesse, aga saame sellest oma öö, liikmemaksust maha võtta ning iga liikmesriik saab maksu üksikult rakendada, mis tähendab, et mitte ükski euro ei ole lisaks eraldatud ühed räägivad siin Marshalli plaanist, teised räägivad võitlusest äh, noorte töötusega, vaesusega võitlemisest. ja käesolevas vormis ei ole see ettepanek ühtegi nendest. Euroopa Liidu eelarvesse ei tule mitte ühtegi lisaeurot Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse projektide tarvis. see ei ole omavahend ja ja samas äh, saavad äh, selle liikmesriigid võtma maha ka oma liikmesmaksust. ja olgugi, et äh, see, et uks on nüüd selleks ideeks avatud ja minu arust on juba poliitiliselt väga oluline, et see protsentuaalne maks oleks äh, ühesugune kõigile ning et see oleks eesmärgipärane ja see tuleks Euroopa Liidu eelarvesse, selle läbi ei tohiks vähendada liikmesriikide osalust eelarves sest äh, muidu saab Euroopa Liidu tasandi maks äh, Äh, olema argumendiks liikmesriikide maksude kasvatamisse ning äh, see tekitab konkurentsi lõheriikide vahel. ja sellepärast ei ole minu arust äh, praegune ettepanek õige. raportööriga, raportöör ütleb, ja me tõepoolest tunneme üksteist, me ei tee üksteisele liiga siin, aga ta ütleb, et igaüks äh, kes on siin erandlikus positsioonis, on selle meie käesoleva ettepaneku vastu. samal ajal oleme me aga ühte meelt, et selle ähm, maksuga ei tohiks õõnestada tänast finantsturgude toimimist. kui aga olemas olevad äh, finantsturgude äh, määrustikku, kõrgemat omakapitali ja nii edasi, kui see ei tohi seda kõike õõnestada, siis on meil juba äh, erinevate tõlgenduste vahel siin probleem. grupisiseste tehingute osas. sellepärast, et grupi sees on sellisel juhul erisused. mikspärast oleme me siis siia toonud erandina sisse turuosalise? sellepärast et paljud riigid kasutavad turulooja erandit äh, omaenda finantstehingu maksus, näiteks Itaalia. ja siin ma olen proua Podimataga nõus. see oht, kui võetakse kõrgemaid riske, peaks olema ka kehtiv nendele turuloojatele, sellepärast et nemad äh, ju loovad äh, likviidsust väiksematel turgudel. siin ei tohiks kindlasti erandit teha, sellepärast et see haavaks väiksemad börsid ma arvan, et me peaksime selle üle veel rääkima. edasi pensionifondid. Äh, väga paljud äh, meie hulgast äh, võtsid need siia sisse, sellepärast et Hollandi rahandusminister ning toonane Eurogrupp, praegune Eurogrupi president ütles, et Hollandis ei ole selles küsimuses üldse mingisugust nõusolekut, see tähendab, et liikmesriike on üksteist miinus üks selle toetuse taga ning see mõjutab majandusolukorda, kui me siin eristavat lahendust sisse ei too. see tähendab, et meie parlamendina ei peaks kindlasti selle puhta raha teenimise eh, projektiga kaasa minema ilma jätkusuutlikkuse efekte vaatamata, sest Euroopa poliitilises positsioonis me kukuksime sellisel juhul läbi ning me peaksime käesoleva ettepaneku osas eh, heade ideede ja praeguse praktika vahel olulise eristuse tegema ja minu fraktsioon ei ole sellega hetkel veel nõus. üksteist liikmesriiki, ütleb proua raportöör. ja Holland ei ole siia kaasatud. härra esimees sekkub, ütleb, et eh, räägime, kommentaarid tulevad pärast liberaalide nimel härra Tremosa, palun. suur aitäh, härra esimees, head kolleegid. eelmisel debatil äh, finantstehingu maksu üle ma juba võtsin sõna ja ma olen imelik liberaal, sellepärast et ma olen selle maksuga põhimõtteliselt nõus. Äh, samas ei ole minu positsioon muidugi see, mida teised minu kolleegid võib-olla fraktsioonist jagaksid, aga eelmisel arutelul ma ütlesin ka seda, et ma liberaalina kardan äh, sekkumise ootamatuid mõjusid ja sellepärast ma tahaksin ka rääkida nendest punastest äh, joontest, mida Otmar Karas äh, siin praegu ka meenutas ning sellepärast olen ma ka oma muudatusettepanekut esitanud, nii nagu ma seda olen teinud. ma olen Otmar Karasega päri ning mõningate eranditega nõusolek ei tähenda tegelikult, et me oleks finantstehingu maksu kui sellise vastu, aga me peame seisma selle eest, et me lõpuks ei kahjustaks äh, turgude likviidsust ning et me ei teeks siia ainult lisamaksustamisettepanekuid. esimene asi, mida ma tahtsin öelda muudatusettepanekute kohta, oli see, et ma tegelikult ootasin raportöörilt enamat äh, just kompromissettepanekute näol. praegu on siin kolm lehekülge ainult nii et mul oleks äh, olnud hea meel, kui raport oleks püüdnud siin saavutada paremaid kokkuleppeid erinevate muudatusettepanekute osas. mina ise plaanin kõikide muudatusettepanekute poolt hääletada, mis garanteerivad finantstehingumaksu demokraatliku kvaliteedi. näiteks äh, ma toetan muudatusettepanekuid, mis äh, nõuab Euroopa Komisjonilt eksante äh, Äh, mõjuhinnanguid ja ka ekspost mõjuhinnanguid, ma arvan, et äh, kõik liberaalid seda arvamust ka jagavad. mina ise toetan neid muudatusettepanekuid. kui meil peab olema finantstehingu maks, siis me peame ka teadma. ja me peame täpselt teadma, mis selle mõjud on ning me peame hindama ka selle järelmõjusid turgudel ma olen ka selle poolt, et mitteosalevad äh, liikmesriigid peavad olema selle finantstehingu maksukomisjoni liikmed ning ma toetan neid muudatusettepanekuid, mis nõuavad Euroopa Parlamendi suuremat rolli delegeeritud õigusaktide rakendamisel. küll aga on mõningad teemad, mis on veel õhus ja minu jaoks olulised ma ütlesin, et äh, avaliku äh, sektori võl-, riigivõlg on minu jaoks äh, punaseks jooneks ja ma arvan ka, et järelturgudel on see tuletisinstrumentide turul on see oluline. ma arvan, et finantstehingumaks võib Euroopa Keskpanga rahastamisest liikmesriigid veelgi suuremasse sõltuvuse seada äh, Äh, mitmed liikmesriigid on praegu sõltuvad äh, Euroopa Keskpanga rahast, kui me nüüd läheme järelturgudele, siis äh, võib juhtuda nii, et need niigi võlas olevad riigid on, satuvad veelgi rohkem sõltuvusse EKP-st ja see ei ole kindlasti finantstehingumaksu soovitav järelm. ma toetan ka Wolf Klintsi muudatusettepanekut mis käsitleks regionaalset võlga kui riigivõlga, muidu oleks tegemist poliitilise diskrimineerimisega. veel üks punane joon, eelmisel kohtumisel ma rääkisin juba pensionifondide kohta. eelmise aasta arutelude põhjal peaks minu arust pensionifondid siit välja jätma ja minu arust kõik säästud pensionifondidesse, see tähendab nagu konservatiivsed investeeringud ei tohiks olla maksustatud edasi reboturg ja äh, turu äh, turutegijad, kui me ei sea erandit siin praegu ähm, reboturgudele ja ka turutegijatele, siis kuidas me saame äh, jätta välja need kaks väga olulist finantsturu osalist? ma ütlesin, et ma olen mõningate erandite poolt siin, aga ma ootan raportööri ja komisjoni poolt ettepanekuid lihtsalt, et ma saaksin omaenda arvamust paremini kujundada. sest meie oma fraktsioonil on äh, tugev arvamus selles osas. mis puudutab äh, Prantsuse ja Itaalia olukorda, sest neil on juba äh, siseriiklik maks, siis siin on VKE-dele liikmesriigi tasandil erand äh, finantstehingumaksu maksmiselt ja ma arvan, et me peame seda ka äh, Euroopa-ülesel tasandil samamoodi rakendama. edasi on mõningad äh, muudatusettepanekud, mille vastu ma kindlasti hääletan. nimelt residentsuse põhimõtte tugevdamist. minu arust on, ma kindlasti teie positsiooni siin ei jaga kindlasti hääletan ma ka tuletisinstrumentide ja teised erinevad, teide, teiste erinevate toodete erandeid. suur tänu, härra Tremosa ja edasi härra Pesek ja siis Philippe Lambert, palun suur tänu, härra juhataja. ma ütleksin omalt poolt, et meie oleme proua Podimata arvamusega nõus peaaegu äh, terve tema seisukoha osas, ka tema avaldatud murede osas, ka meie näeme, et äh, see arutelu finantstehingumaksu osas praegu väärib kriitikat äh, osades punktides. on täiesti normaalne et äh, vastavad sellele ettepanekule asjasse puutuvad ja oma seisukohti väljendavad ja teinekord ka vastuseisu üles näitavad. aga me ei ole sugugi silmitsen siin mingisuguste tehniliste kaargu, kaalutluste või argumentidega, vaid tõesti tegemist on tõsise kampaaniaga, nii nagu proua Podimata ka ütles, mille eesmärgiks on siis kukutada finantstehingumaksu ettepanek see surveavaldus on äh, tõesti vägagi tuntav. Äh, mõnikord äh, on üsna selge see surve teatud liikmesriikide poolt ja ka terve, teatud institutsioonide poolt, Bundesbanki president näiteks on olnud vastu selle maksu põhimõttele. nii et tõesti, meil on siin tõsine poliitiline probleem. kui seda öelda, et pangandussektor ja terve see institutsioonide sektor toetab oma huvisid, siis on üks asi, aga me peaksime siiski meelde tulema, et pangandussektor vägagi suures mahus sai toetust äh, Eh, ja nad isegi päästeti hukult eh, just tänu eh, liikmesriikide solidaarsusele ja Euroopa Liidule. kas me peame hakkama tõesti neile meelde tuletama, et see operatsioon tegelikult tehti iga liikmesriigi riigivõla arvelt ja täna selles olukorras, kus me oleme jätkuvalt mitmetahulisuses kriisis äh, on see normaalne, et me nõuame pangasektoril, mis on tõesti alamaksustatud olnud, nii nagu te proua raportöör ka ütlesite, osalema äh, üldises lahenduses ja üldiste huvide eesmärgil. nii et äh, üldeesmärk, mis on ambitsioonikas, tuleb aga siiski säilitada ja kompromissmuudatuse ettepanekud, mis seda toetavad, peaksid äh, saama teksti sisse. Te rääkisite ise ka nendest muudatusettepanekutest, mille kohaselt see mõte on, mille kohaselt peaks äh, finantstehingud katma tervet turgu, kõiki tooteid, kõiki tegijaid ja sealhulgas, ma rõhutan, sealhulgas pensionifonde Äh, tegemist on tõesti nüüd juba puhtalt äh, poliitiline, äh, tehnilisest poolest rääkides, et kui mõeldav see kõik on, ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et finantstehingumaks võiks olla väga oluline element ja väga positiivne, positiivne element rahva mm, lepitamisel Euroopa mõttega. see on äärmiselt sümboolne ja veelgi enam, äh, sellepärast et ta lisaks äh, äh, selle seose toomisel toob ka raha juurde meile ja Euroopa projekti toetajad võiksid enne valimisi küll mõelda mida nad ütlevad oleks väga kahetsusväärne kui euroopa parlament ja euroopa liit saadaks äh, selles võitluses äh, vale sõnumi välja mida me peame pidama ilmselt kaua ja nüüd konkreetsemad küsimused omavahendite küsimus ja sellest, et äh, kas äh, sellest võiks kujuneda Euroopa eelarve rahastaja omavahendi kujul lisaks liikmesriikide äh, sissemaksetele ja mitte nende asemel. meie kavatseme esitada sarnase ettepaneku, nagu esitas härra Karas, selleks, et see eesmärk sisse jääks. ma kuulasin teid ära, härra Karas. Te nägite ette kahaneva prot-, sendimäära, selle üle võib rääkida. ja teie argument, proua Podimata, te olete põhimõttega nõus, aga toote välja tehnilise raskuse, aga tegelikult puudutab see asi koherentsust, koherentsust meie parlamendi jaoks me ei saa pidada seda eelarvevõitlust mida me oleme kõik võidelnud et tahame et euroopa liidu eelarve kasvaks ja kui tekib võimalus omavahend saada uus kus tuleks vahendeid Euroopa Liitu sisse anda järsku vähikäik selles küsimuses, nii et äh, loomulikult sõnastuse üle tuleb veel arutada, aga meile meeldiks, et see eesmärk jääks sisse, et finantstehingumaks äh, kujutaks endast oma vahendit. suur tänu. De... aitäh. konservatiivide ja reformistide nimel härra Spritšek, palun aitäh, härra juhataja. tere pärastlõunat kõigile, daamid ja härrad. kuulates nüüd seda arutelu, mis puudutab finantstehingumaksu, siis ähm, on äärmiselt huvitav äh, vaadata seda, kuidas kõik äh, toimub või edasi läheb. kuidas on muutunud teie suhtumine finantstehingumaksu? Äh, konservatiivide ja reformistide fraktsioon, kus mina olen variraportöör sellel teemal, meie isiklikult ei ole ühtegi äh, muudatusettepanekut äh, esitanud, sest meie seisukoht äh, finantstehingu maksu alal on pidevalt samasugune. me lükkame tagasi sellise ettepaneku ning põhjused on põhimõttelised, need põhjendused tänasel päeval ei ole meil võimalik neid hakata jälle kordama. ma vaatasin läbi kõik need peaaegu sada viiskümmend muudatusettepanekut, tegin seda väga põhjalikult, tähelepanelikult ning minu märkused on jagatud kahte erinevasse gruppi. esimesesse gruppi on pandud sisse põhjendused kokkuleppe jaoks, need on siis mõningad muudatusettepanek ning teises jaos või teises osas on need, äh, mis tagasi lükkavad või on vastu, kus ma olen siis vastu nendele muudatusettepanekutele alustame siis sellest, kus me oleme nõus muudatusettepanekutega. me toetame kõiki neid muudatusi kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm kuni kakskümmend neli. Need on muudatusettepanekud, mis kutsuvad üles kogu ettepanekut tagasi lükkama ning meie seisukoht on täpselt samasugune ja on olnud kogu perioodi välkedel, kus me seda arutame. meie toetame kõiki muudatusi, mis on sellise ekstraterritoriaalse või territo-, territooriumivälise kohaldamise vastu. minu seisukohast arvates või võttes on see üks suuremaid nõrkusi kogu selle projekti juures. ning kolmandaks, me oleme nõus selle seisukohaga, et Euroopa Komisjon peaks äh, kõikehõlmava mõjuhinnangu läbi viima ja vaatama seda, milline on kulutõhusus see näitab seda, et igasugune tõhustatud koostöö peab äh, pädevusõigusi silmas pidama nende liikmesriikide puhul, kes ei, selles projektis ei osale. ning viimane grupp äh, muudatusettepanekuid, mida me oleme valmis toetama. me toetame kõiki selliseid seisukohti, mis kutsuvad üles komisjoni näitama selgelt, et äh, finantstehingumaksu kasutusele võtma ei, kasutusele võtmine ei äh, mõjuta negatiivselt sotsiaalset ähm, ühtekuuluvust ega lõhu ühisturgu me lükkame tagasi kõik muudatusettepanekud, mis näevad ette, et finantstehingu maks on selline instrument, mis stimuleerib majanduskasvu. me oleme peaaegu kindlad, võttes arvesse seda kogemust, mis meil on minevikus olnud sellise maksuga et finantstehingumaksul on kindlasti negatiivne mõju nii majanduskasvule kui ka tööhõivele. teiseks, me ei toeta neid muudatusettepanekuid, mis arvavad, et finantstehingumaks on Euroopa tuleviku omavahendite allikas ning mõningad isikud leidsid, kes nüüd rääkisid sellest hetk tagasi, ei olnud veenvad, meie oleme realistid ning me ei leia või me ei usu, et äh, selline finantstehingumaksu üleilmne kasutusele võtmine võiks positiivne olla ning lisaks sellele me leiame, et finantstehingu maks sellise üleilmse maksuna on täiesti äh, ebarealistlik äh, G kakskümmend tasandil. aitäh, härra juhataja! aitäh! härra Stritšek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 on sellel väga piiratud mõjuala. kuid võttes arvesse seda, mida meie kolleegid on öelnud siin enne, peab viitama, et äh, ei saa ju ajalugu ümber kirjutada. finantssektoril, sektoril on väga täpsed äh, siis süüd või tähendab, nemad on praeguses kriisis süüdi ning finantstehingu maksu kasutusele võtmine on minu arvates selline asi, mis kriisi ei, ei raskenda või muuda kriisi palju sügavamaks, seda ei ole võimalik teha. lisaks sellele ma leian, et üks põhjused, miks kriis on edasi minemas, on see, et me ei ole mitte ühtegi konkreetset meedet vastu võtnud või ei olnud noh, kasu-, kasutama hakanud ühtegi instrumenti, võttes arvesse praegust olukorda, kus me praegu elame. ning finantssektor lähe-, toimib edasi, nagu neil ei oleks midagi pistmist sellega, mis meil praegu majanduses toimub ja me ei sekku mitte millegagi vahele, kõik läheb edasi täpselt täpselt nii nagu enne ning kriis läheb aina hullemaks. seega on tegemist, on väga põhimõttelise poliitilise küsimusega. võttes arvesse seda probleemi, peab ütlema, et äh, see finantstehingu maksu kasutusele võtmine tuleb liiga hilja. ning küsimus äh, raportöörile. mul on siin mõningaid äh, teiseseid ähm, eriarvamusi, kuid me võime neid arutada edasi mul on paar kommentaari veel teha. üks äh, eriarvamusi, mis mul on äh, raportööriga näiteks, ähm, meie leiame, et äh, selle maksu kasutusele võtmine ei peaks olema vähem kui null koma üks protsenti praegu siis on see null koma null üks, ühelt poolt siis on sellised ähm, teisesed võlakirjad ning äh, sellel teemal on äh, meil väga raske kokkuleppele jõuda. mis puudutab süsteemi, me oleme nõus raportööriga, on raske leida sellist äh, süsteemi, mis kõike ära lahendaks, me peaksime kõik tooted, kõik turud kaasama, sest kui me räägime sellistelt äh, spekulatiivsetest tehingutest, äh, siis äh, mm, me peame siin selge vahe sisse tegema ning kõik ka need spekulatiivsed turud peavad siia selle ettepaneku alla käima. finantstehing peab hõlmama kõiki aspekte ning meie arvates on see äärmiselt õige lähenemine vaadata, kas siis tegemist on spekulatiivse tehinguga või mitte. ning veel üks märkus ma olen täiesti nõus ettepanekuga, et me kasutaksime maksu selleks, et Euroopa Liidu eelarvet tugevdada. mis puudutab nüüd neid omavahendite küsimust äh, ning äh, võt-, lisaks siis valitsuste seisukohtadele meie parlament peab samuti oma seisukoha välja ütlema. seega me peame tugevdama eelarvet, nagu juba öeldud, siis me ei saa teha muud, kui peame muudkui võitlema selleks, et Euroopa Liidu eelarve oleks tugev, et uus mitmeaastane finantsraamistik oleks tugev kuni aastani kakskümmend, ärgem unustagem ära sellist meedet, et et selle, selle maksuga oleks võimalik eelarvesse lisaraha tuua sisse aastas kolmkümmend kuni kolmkümmend viis miljonit eurot oleks võimalik siis juurde saada, sellega me kadaksime ära mõningad tühikud, mis praegusel hetkel lähevad aina eh, hullemas suunas, nagu näiteks sellistesse sammastesse nagu tööhõive, sotsiaalküsimused ja nii edasi ja nii edasi. lõpetuseks, me ei ole veel arutanud ühte küsimust ning see puudutab eh, siis ikkagi seda finantstehingu maksu, kuid mina leian, et me peaksime vaatama et riigid tegelikult tegeleksid sellega, et võideldaks rohkem maksudest kõrvalehoidmise ning maksudest, maksude vältimisega. mina ei ole nõus siinkohal raportööriga, et riigid peaksid ise meetmed vastu võtma selleks, et ähm, maksupettustega tegeleda. põhjus on väga lihtne, miks me sellega nõus ei ole. me ju teame, et kui me jätame selle küsimuse liikmesriikide hoolde, siis ei muutu suurt mitte midagi on vaja leida eh, selline ühine meede, mis oleks eh, kooskõlas ja kõikides liikmesriikides ühesugune, sest kui nii ei juhtu, siis me ei jõua mitte kusagile ning me ei lähe edasi ning eh, mingisugust, mingisuguseid meetmeid üldsegi kasutusele ei võt-, võeta ning maksupettustega võitlemine ei saa mingeid tulemusi. seega eelmisel nädalal me ju nägime, ülemkogul arutati seda küsimust, arutati meetmeid, ehm, siis arutati meetmete üle, kuid mitte midagi jällegi ette ei võetud. meie aga tahame konkreetseid meetmeid ning leiame, et äh, fiskaalsektor on äärmiselt oluline sektor, seega me peame kindlasti äh, reageerima. Äh, seda kõike öelnud olen ma nõus enamuse ettepanekutega, kellega on tulnud raportöör ja toetan teda täiesti aitäh, proua Mattias. sõna on tahtnud veel Lulling, Gomez, Flins, Ferreira ja Ferbe. kui keegi veel sõna soovib, siis palun andke kohe märku, praegu aga sõna härra Kosesile. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid kõigepealt äh, ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida ütles Otmar Kaaras põhimõtete kohta ja tehniliste küsimuste kohta, aga mulle tundub, et täna peaksime pigem endale küsima selle küsimuse, et me ei tule ju selle printsiibi osas äh, tagasi äh, selle juurde, et räägime selle mõt-, selle ettepaneku mõistlikkusest, vaid me vaatame lihtsalt tea-, tõele näkku. me ei tohi olla liiga roosilised riigivõlgadega risk, kas finantstehingu maksust tahetakse praegu teha sellist eelarve toetajat, mis nende defi-, riikide defitsiiti vähendaks, me peame lähenema asjale pragmaatiliselt. me oleme näinud seda, et kui me vaatame praegu neid arve täpsemalt, kui me vaatame selle tagajärgi, siis me näeme, et äh, mõned elemendid ei olnud sugugi esialgu ette nähtud ei komisjoniga ega teiste poolt äh, selle maksu osas. selle maksu põhimõte oli väga lihtne ja suhteliselt ka õigluse äh, ei, ähm, mõtet teeniv. ehk teisisõnu äh, süssida moraali näit-, natukene äh, Ähm, finantsturgudele ja et kuidagi äh, madalaid intressimäärasid äh, heastada. see oli see ettepanek, mida me toetasime. aga kui me läheme detailidesse, siis me praegu vaatame, et see, mida välja pakutakse, ei ole sugugi selge ja selge ei ole see, kuhu me sellega jõuame. Äh, see karistatav maks minu meelest täna enam Äh, kõlapinda ei leia, et me karistame ettevõtteid selle või teise tehingu äh, valimise eest. teine küsimus, mis on problemaatiline, see omavahendite küsimus. mitte ükski liikmesriik ei taha omavahendeid Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Liidu eelarve jaoks. Äh, nad tahavad, et finantstehingu maksust tuleks lisa nende eelarvetele ja kui tuleb see raha Euroopa Liidu eelarvesse, siis nad vähendavad oma liiksme, liikmemaksu ja ma arvan, et äh, midagi see ei muudaks. nüüd küsimus tõesti seisneb selles, et kuidas teha nii, et see maks ei oleks äh, ebaõiglane, sellepärast et praegu on see tekst äh, see tekst selline, mis ilmselt finantsteenused meie turgudelt välja viib ja see selle maksuga äh, võib tekkida see probleem, et järjest rohkem ja rohkem saame me kahju hoopis sellega, et üritatakse igasugusest maksudest eemale hoida. me peame jõudma parlamendis sellise kompromissini, mis on kõigile vastuvõetav, palju on aga sinna veel teha, aga vaja on ka seda, et need, kes on vastu astunud sellele maksule, mina ei ole üks nendest lobistidest ja ütlesin seda ka eelmisel nädalal, et loomulikult eh, maksumaksja tahab eh, maksta nii vähe kui võimalik maksu, see lihtsalt on nii aegade algusest peale olnud, eh, et inimesed tahavad kõrvale hoida maksudest. aga oluline on see, et tulevane maksumaksja et sellest tuleks ka midagi muud kui ainult kohustusi talle kaela ja mina arvan, et tuleks tuua välja arvud, mis näitaksid konkreetselt seda, mida see maks äh, tähendab välja tuua ka selle negatiivsed tulud, ma mõtlen siin repodele, ma mõtlen siin eurofondide topeltmaksustamisele ja nii edasi. Nendes elementides sõnas, äh, suusõnaliselt on küll edasi liigutud, aga mitte mingisuguseid tõsiseltvõetavaid aspekte pole veel esi, esitatud. praegu on teatav äh, vastasseis nende konkreetsete elementide sissetoomisele, aga ilma nende konkreetsete finantselementide, elementideta ei saa me toetada seda ettepanekut, mis praegu meie meelest ei ole põhjendatud nii et kõik need on need kohad, kus tööd tuleb teha, ma tean, et meie kohalt küsitakse ainult nõu no,, ega see ei tähenda aga seda, et meie võime teha, mis meile äh, pähe tuleb ja me ei tohi lasta ka liikmesriikidel teha seda, mis neile pähe tuleb ja sellepärast me tahaksime seda arutelu selgitada, et sellest saaks vähemalt kodanik aru, et see oleks õiglane majanduse suhtes ja et saavutatakse sellega tõeline majanduslik edasiminek ja et see toetaks jätkusuutlikku arengut. ja me ei tahaks eh, oma maksubaasiga tekitada seda, et me kõik eh, tegevus veetakse Euroopast välja ja meie, meie kassad kuivad hoopis kokku. proua Lulling. suur tänu, härra juhataja. mina suure heameelega tahaksin öelda seda, et tänases arutelus on kõlama jäänud peaasjalikult realism. ma tean küll, et äh, finantstehingumaksu võimaluse alased arutelud, neid me oleme pidanud juba varem ja selle kasulikkusest ja võimalikkusest, aga ma teeksin siiski ühe üldmärkuse. finantstehingumaks minu meelest satub iga päev uute tõkete ette ja et seda, see ei ole ju sugugi mitte juhuslik. isegi selle maksu toetajad peaksid minu meelest tunnistama, seda, kui raske on eitada vastuargumente ja neid tõendeid, tõkkeid. minu meelest see mõte ei ole hea mõte ja ei lahenda mitte mingisuguseid probleeme. jah äh,, finantstehingu äh, Ähm, selliseid samme, mida me ei tohi sallida, tuleks karistada, aga me ei saa ju tarbijaid jällegi maksustada. ei ole ju see nii, et seda maksu hakkaksid maksma maksa, pangud, pangad või finantsinstitutsioonid, vaid need inimesed, kes neid teenuseid ostavad nendelt pankadelt, kes lähevad maksu alla. nüüd see Äh, territooriumivälisuse küsimus, see on hoopis keerulisem küsimus ja sellest on ka juba palju räägitud. ühelt või teiselt poolt me näeme, et see on keeruline. nüüd seesama äh, süvendatud koostöö võib ju lõpuks kohustada kõiki liikmesriike vastavalt kapitalinõuete direktiivile selle alla minema on minu meelest natukene oportunistlik. juristide komisjon äh, on väga oluline komisjon ja suur äh, Britannia ütles, et nemad äh, kaevavad selle asja kohe Euroopa kohtusse, ega nad seda niisama ei teeks ilma põhjendusteta ja nii et olgem siis valmis äh, sellisteks asjadeks ja ärgem üllatugem, kui äh, meid kohtusse veetakse. ma olen üldiselt väga reserveeritud ja äh, ei taha olla vastu lihtsalt äh, asjale vastuolumise pärast, aga minu meelest selle teksti sõnastus ja ma olen esitanud ka muudatusettepanekuid, tekitab äh, väga paksu äh, verd pensionisüsteemide osas. ma olen härra Strejtšakiga täiesti nõus, mida ta ütles äh, pensionifondide ja investeerimisfondide kohta, see on põhimõtteline küsimus, see nii nagu ka paljudele teistele on minu jaoks see miinimum, millest ma allapoole ei lähe. kui mein-, kui pensionifondid ja äh, investeerimisfondid ei jää rakendamises alast välja selle määruse puhul, siis mina selle teksti poolt ei hääleta. Need, kes nüüd veel ei tea, tahaksin ma öelda seda, et pensionifondid ja investeerimisfondid oleksid kõige suuremad lüüasaajad siis, kui finantstehingumaks tuleks sisse, see isegi võib-olla tapaks kõik rahaturufondid või vähemalt sandistaks äh, oluliselt kõiki teisi. mul on väga kahju, et Euroopa Komisjon ideoloogilise pimeduse tõttu pole kunagi olnud nõus sellega, et äh, fondide äh, sellisesse vabalangusesse sundimine oleks surmav investeerimisfondidele. kui tuuakse sisse see null koma üks protsendiline maks, mida siis tuleb rakendatakse, ma ei saa, ma ei tea, viisteist, kakskümmend korda, Äh, lööb tariifid niimoodi lakke, et keegi ei suuda neid äh, maksta ja isegi ei tunnistata seda probleemi, on röögatu, et me karistame instrumente, äh, hoiustajate kollektiivfonde, mis on ju ometigi olnud finantssektori stabiliseerivaks jõuks ja mis puudutab eurofonde siis äh, neid äh, juhitakse märkimisväärselt hästi ja tehakse seda tarbijate huvides. mina küll ei tahaks, et need läheksid siia alla. Teie nüüd rääkisite, et see maks võitleks spekulatsioonide vastu ja te arvate, et te karistate, aga karistate selle sammuga hoopis pikaajalisi hoiustajaid ja nende fonde ja see on selline intellektuaalne mõttekäik, äh, millest mina küll aru ei saa ja ei suuda järgida, ma mõistan selle isegi hukka äh, kindlameelselt. mõned kolleegid on sedasama vihjanud oma sõnavõttudes, aga on täiesti selge, et see küsimus minu meelest on küll määrava tähtsusega ja et äh, ei saa sellist asja võtta ette, kui ei tehta äh, mõjude uuringut väga äh, tõsist. proua raportöör ütles, et kokkulepe on lähedal, mul küll sellist tunnet ei ole, ma ei tea, kas on optimist või vaegnägija, ähm, aga minu meelest seda, horisondil seda kokkulepet ei ole. mina äh, teen omalt poolt küll kõik, et me jõuaksime sellisele kompromissile, mis oleks siiski mõistlik. aga see, mis praeguseni on kuulda olnud proua raportöörilt ja tema toetajatelt, ei veena mind. suur tänu, proua Luling. ei kuule, mida ütleb härra juhataja, aga andis sõna Wolf Klintsile. suur tänu, härra esimees ma näen, et äh, härra Bergmann on siin komisjonist kohal. ja ma pean ütlema, et äh, mind paneb hämmastama tema idealism ja kannatusvõime, sellepärast et äh, see, mida komisjon pani ette ja see, millest me täna räägime, on kaks erinevat maailma. Nad on teinud väga julge sammu ning pannud ette sellise tänase ettepaneku, ning tegelikult oleks võinud see ettepanek tuua kaasa ülemaailmsed järelmid. praeguses kujul see enam nii ei ole ja ma imestaks üldse, kui härra Bergman ütleks, et aitab, mul on nüüd kõrine ja aitab küll. igal maksul on alati kaks eesmärki. esiteks on sellel teatud mõjutamisfunktsioon ning teiseks see peab raha sisse tooma ja käesoleval juhul oli see ka nii planeeritud. mulle tundub, et see äh, mõjutamise funktsioon on juba kõrvale jäetud ja me mõtleme lihtsalt selle peale, kuidas on võimalik äh, värsket raha äh, riigikassasse tuua. ja selleks on ka üksteist liikmesriiki valmis või vähemalt nad ütlevad, et nad on selleks valmis seda maksu kehtestama ning sealjuures uskuda, et finantssektor hakkab selle kõige eest ise maksma, on täielik äh, Äh, jama maksavad ju tegelikult äh, äh, kõik kliendid. aga minu arust ei ole ka need üksteist liikmesriiki enam ühel nõul, mida nad täpselt tahavad ja kuidas nad seda kehtestada tahavad. kui me vaatame praktikat, siis siin on üksteist rahandusminister laua ääres, hollandlased ütlevad, et äh, ühed instrumendid peavad välja minema, prantslased ütlevad, et äh, et neil on juba augustis see maks sisse viidud, sakslased ütlevad, et pensionifondid tuleb sealt välja jätta ja nii edasi. nii et äh, põhimõtteliselt on siin juba tõlgenduslõhe, mida täpselt finantstehingu maksu all üldse mõistetakse algselt härra Bergman väga hästi seda defineeris, aga nüüd on see niivõrd ära lahjendatud, iga liikmesriik on, äh, peab selle all oma, mingi, midagi oma, mingit oma maksu silmas. ja koosole-, ühte meelt ei olda ka selles osas, mis selle rahaga siis pärast tegema hakatakse. ühed on selle juba arvanud äh, oma eelarve osadeks kaks miljardit on juba näiteks minu enda koduriigis fiktiivselt juba lisasissetulekuna arvestatud eelarvesse. teised tegid seda ilmselt sarnaselt. teised ütlevad jälle, et ehk oleks liikme, Euroopa Liidu eelarves lisatuluallikas, aga samas võiks liikmesriikide panust vähendada. praegu ei teata, mis selle rahaga teha. minu arust mina olen arvamusel, et see maks ei kehtestu, ükskõik millest me siin räägime, lõppkokkuvõttes üksteist liikmesriiki ei jõua kokkuleppele. ma ei välista, et äh, mingisugused osalised maksustamised võivad tulla. aga kuna ma sellesse suurde ettepanekusse enam ei usu, ja ma arvan, et meil on täiesti moonutatud lahendus, mis praegu konkurentsivõimet moonutab ja see ei ole mõistlik. selles osas ma teeksin ettepaneku, et proovime samm-sammult seda maksu sisse viia, alustagem millestki, millega kakskümmend seitse või kohe kakskümmend liikmesriiki on äh, ühel nõul võiksime ehk Ühendkuningriigi stamp duty või omandiõiguse põhimõte rakendada ning siis mõned aastad hiljem äh, samm-sammult äh, tõsta seda tehingute maksu, aga see, mida me praegu oleme siin ette võtnud, äh, kukub minu arust läbi. suur tänu, härra Klints, äh, proua Schmidt, palun. suur tänu, härra esimees mulle ei meeldi tegelikult see tagantjärele tarkus, et ma ju ütlesin, aga siinkohal pean olema sellega ka, ka ise päri ja ma ei tee seda küll heal meelel. aga nii lähebki tavaliselt, kui hakata detailidega tegelema. püüdes aru saada, mida minu sõber Wolf Klints ütles, ta tahab küll seda maksuideed härra Bergmanilt, aga ta ei taha konkreetselt seda maksu ja ta ei taha erandeid ja nii edasi. võib-olla võiksime siis kogu idee üldse kõrvale visata ja alustada millegi uuega see mõte, et meil oleks vaja maksu selleks, et kasvu hoogustada Euroopas, ei ole üldiselt niivõrd äh, briljantne. Te alati ütlete, et koduriikides on juba need äh, kogemused olemas ja aga samas me ei saa neid äh, Euroopa tasandil võrrelda. Äh, osaliselt küll, aga samas on ka sarnasusi. Sven Kiigold ütles, et need riigid, kes on väljaspool seda kokkulepet, neil ei tohiks olla sõnaõigust kuidas iganes sa seda formuleerisid, ma kindlasti ei kritiseeri sind, sest sa alati formuleerid seda väga viisakalt. ma arvan, et see on väga oluline, aga kui see üheteistkümne liikmesriigi klubi, kummaline nimi, kui need riigid otsustavad minna kaugemale, siis kas ei ole mitte korrektne ülejäänud riikidele see, et praeguse alusel, aluslepingute järgi ei tohiks olla siis sellel maksul ühtegi mõjurit äh, teistele liikmesriikidele ja nende kodanikele. ma arvan, et see oleks äh, korrektne ettepanek sellisel kujul. ja sellepärast äh, ma arvan, et riigivälised aspektid ei ole praegu lõplikult läbi uuritud ja ma arvan, et sellisel kujul ei ole see vastuvõetav ma loodan, et see võiks olla hea argument eh, nende riikide jaoks, kes jäävad praegu sellest kokkuleppest eh, väljaspoole. ja kokkuvõttes ma tahaksin öelda, et need teie hulgast, kes seda maksu toetavad peaksite ütlema, et see on selleks, et raha tuua riigikassasse või et see on poliitiline sümbol. mina olen sellega nõus, et finantsturgu on vaja tõsisemalt reguleerida. isegi mina saan olla selle väitega nõus, aga kui me sellise maksu sisse viime, siis peab see olema tõhus. ja seda, see peab olema ka mõistetav. nii et äh, jääme ikka nagu, ikka takerduma detailidesse. Äh, mina igatahes sellele ettepanekule edu ei soovi, hääletan selle vastu. aga raportööril soovin edu, sellepärast et ta on nii kena inimene. Muchas gracias, señor Smith. Tiene la palabra. Aitäh. Palun kolleeg Ferreira. aitäh, härra juhataja ma olen siin nüüd nende väidetega natukene segadusse sattunud, sellepärast et siin väidetakse, et tarbija hakkab seda hinda maksma ja see on üks põhjusest, millega mina nõus olen. kuid palun pidage meeles, et äh, tarbijad on, äh, tarbijatel on olemas reaalsed tooted, isegi kui see on mingi raamat kui. kui kakskümmend kolm protsenti makstakse minu riigis käibemaksu raamatu eest, kui see nii on, siis äh, miks siis raamatu asemel või siis veepudeli asemel ei saaks osta finantstoodet ja maksta samuti käibemaksu? rääkigem siis nüüd seda, kuidas sellest saavad aru kodanikud. kodanikud maksavad praegu liiga palju, VKE-d maksavad samuti liiga palju ning eh, liiga palju makstakse otse Euroopa Liidu eelarvesse, riikide eelarvetesse ning finantssektori maks on praegu liiga väikene, vaadates seda, mis toimub meie reaalmajanduses. seega on küll jah, väga hea see, et tarbijad maksavad ta ning seega on ka hea, et finantssektor peab rohkem maksma nüüd räägime nendest eranditest. vabandust, ma tõesti ei saa aru seda väidet, miks peab pensionifondid siit välja jätma. pensionifondid ei ole VKE-d, need on väga suured ettevõtted. ning äh, praegu tahetakse nemad kõrvale jätta ainult sellepärast, et nemad peavad äh, maksma äh, tehingute pealt null koma null üks protsenti, see seda ainult siis, kui nad äh, tegutsevad äh, agressiivselt, nii nagu nad siiamaani teinud on, äh, tegutsevad väga riskantsete toodetega ning ka välkkauplemisega tegelevad, siis sellisel juhul mõjutab ka neid see maks, kuid see on ju väga positiivne, sellepärast et pensionifondid peaksid ju samuti pikaajalises perspektiivis tegutsema pikaajaliste toodetega ning mitte lühiajalistega ning sama kehtib ka riigivõla kohta, sest riigivõlg on praegu läinud täiesti kontrolli alt välja ning mitte sellepärast, et majandus on surutises, vaid sellepärast, et spekulandid äh, praegu teevad väga äh, tõsiselt tööd, nad ostavad äh, riigivõlga ning võlakirjasid ning see on ka üks põhjuseid, miks praegu praegune äh, turg on palju stabiilsem, ainult seetõttu, et Keskpank on hakanud äh, siis selliseid äh, otseseid äh, rahaülekandeid tegema rahapoliitilisi otsetehinguid tegema. Nad on tegutsenud õigesti ning ärgem nüüd ajagem asju segamini, kui ma vaatan neid erandeid, siis ma näen, et jah, tõesti, kõik need erandid on hästi põhjendatud, ma vaatasin läbi muudatusettepanekud, kõik siin teavad äh, olukorda väga hästi, me töötame väga tõsiselt, vaatame nüüd äh, kõik, äh, mida kõik erinevad fraktsioonid arvavad. härra Föber, Schmidt ja ka teised, need muudatusettepanekud ma jätan vahele grupivahelised tehingud selleks, et usaldatavusnõudeid täita, siis repotehingud ning pöördrepotehingud. siin on veel üks äh, grupp, alternatiivsed investeerimisfondid, ja eurofondid ning samuti pensionifondid ning töövõtja pensionid. siis on veel erand pandud paika eh, mittefinantsinstitutsioonidele ning eh, börsivälistele eh, tuletisinstrument, instrumentidele, VKE-dele, erand nendele instrumentidele, mida on välja andnud VKE-d, siis erandid finantsinstitutsioonide filiaalidele, mis on loodud osalevas liikmesriigid, kuid mis tegutsevad mitteosalevas liikmesriigis. erand riskikapitaliga või siis sotsiaalettevõtlusfondide jaoks erand instrumentidele, mille on loonud mitte äh, osalev liikmesriik erand riigivõlale, derivaatide erandid, esmaturgudele mõeldud erandid. nüüd mul on küsimus, kas selline ei ole praegu strateegia see, et me hakkame kasutusele võtma eh, finantstehingu maksu läbi eranditega, ma saan ju põhjendusest aru, kuid kui me tahame paika panna seda, et eh, finantstoodetega ei tehtaks üleliigseid tehinguid, kas te nüüd olete kindel, et me kõik räägime samast asjast või lähme samas suunas? kas me esindame nüüd kodanike huvisid, kas me saame minna edasi äh, Äh, sellisel moel, et me jätame kõik need tühikud äh, õhku. meil on ju tõesti põhjused selleks, et neid erandeid paika panna, kuid me peame vaatama laiemat pilti, me peame arvestama seda laiemalt pilti. nii et ma tahan väga selgesõnaliselt välja ütelda, eriti mis to-, mis puudutab Hollandit, see mind üllatas, et ähm, Holland äh, on ju väljaspool, ta ei kuulu seal nende üheteistkümne riigi hulka, nii et härra Karas, kas te olete kindel, et kui me pensionifondid välja jätame, siis Holland sisse tuleb äh, nende riikide hulka, mina ei usu seda, sest kuulates seda, mis praegu toimub, finantsminister minister oli väga selgesõnaline, ta ütles seda, et üks põhjuseid, miks Holland on väljas, on just pensionifondid kui nüüd pensionifondid oleksid erandina siia võetud, kas nüüd siis Hol-, Holland tuleks äh, üheteistkümne riigi hulka või nende äh, tõhustatud koostöö hulka? parlamendi jaoks ei ole see kaasotsustusmenetlus, meie peaksime esialgse seisukoha juurde jääma ning äh, me ei peaks äh, jätma võimalusi äh, sellisteks suurteks erandite gruppideks ning me äh, lõpuks täiesti tapame ära selle finantstehingu maksu, mul on kahju, aga see on minu seisukoht. aitäh, proua Ferreira. härra Kiigel. Well, uh, first I would... suur tänu. kõigepealt ma tahaksin Elisat tänada sa ütlesid oma sõnavõtus äh, ära palju sellest, mida mina tahtsin öelda, aga palju kaunimalt. Äh, hästi tehtud. ja sellepärast äh, ma ei tahakski laskuda kõikidesse oma ettepanekutesse. aga ma ütlen, et põhimõtteliselt on mul täpselt sama mulje me muidugi teadsime juba tükk aega, et see asi hakkab tekitama palju vasturääkivusi juba Keinsi aegadest, kui ta selle esialgu maha ütles ja Ramon äh, ära karda äh, olla liberaalne ja selle maksu poolt, sellepärast et äh, kui John Maynard Keynes, kes teatavasti teie poliitilise perekonna liige oli, oli ju see, kes selle mõttega välja tuli aga muidugi liberalismi hakatakse äh, väänama äh, alati siis kui äh, tuuakse ainult osad tooted maksu alla ja teised jäetakse välja sellepärast et siis ei ole enam loodud võrdsed võimalused nii nagu te olete taotlenud see on ka sotsiaalturumajanduse lahutamatu osa ja igasuguste korralike turgude alus nii et selle maksu üle me oleme kembeldunud kaua ja huvitav on see nüüd, et kuidas on äh, endised vastased oma strateegiaid muutnud. mulle tundub, et on mõned nendest, kes arvavad, et äh, see maks ei olegi nii äh, vaenulik on neid nende seas kes äh, arvavad et nad võivad ikkagi sellele käe ette panna ja kirjutavad äh, üsna mõistlikku juttu äh, selle teksti selle maksu vastu ja siis on see kolmas grupp kes praegu on kõige ohtlikumad nemad on need kes on arvanud kes on aru saanud sellest et kui sa ei saa vaenlasest võitu saa tema sõbraks ja seega on meil nüüd neid kes on selle maksu vastu äh, ja esitavad ennast nüüd nagu selle maksu toetajatena, aga tuues sisse erinevaid erandeid. üks strateegia on nendel veel, nimelt nad tahavad venitada seda pikka, seda protsessi veel pikemaks. ja nendest kõige ohtlikumad on minu meelest need, kes ei olegi esmapilgul vaadates üldse asja huvipooled ja mind väga huvi- pani imestama see kui euroopa keskpank ütles äh, neli aastat pärast seda kui ma siia olin tulnud et nad ei ole huvitatud sellest maksust ja nüüd ütlevad et nad on valmis nõu andma ma arvan et me ei saa küsida nõu inimeste käest kes meie projekti ei toeta see ei ole väga mõistlik nii et mulle tundub et kogu see asi on praegu ohus ja ainus põhjendus eranditeks oleks minu meelest see kui äh, maksudest kõrvalehoidmine oleks vältimatu ühe või teise toote puhul selle maksu sissetoomisel isegi kui kasutatakse kõiki legaalseid vahendeid selle vältimiseks sellepärast et ainult maksudest kõrvalehoidmise mitte pidurdamine äh, tekitab probleeme mis tekkisid rootsi maksuga ja seda tulekski vältida aga ma arvan kõik mis puudutab teisi argumente selliseid nagu et pensionid on positiivsed asjad neid ei tohi maksustada äh, teate investeerimus ja öelda et investeerimisfonde kasutatakse vanurite hoiuste äh, suurendamiseks no teate sellised äh, argumendid ei ole väga veenvad sellepärast et nad õõnestavad kogu seda maksu õõnestades võrdseid mänguvõimalusi loomulikult osa maksust maksavad kinni finantssüsteemis äh, tegutsejad, see on jah nii, aga ega see ei ole negatiivne, sest ega mitte kõike ei kasuta ühtmoodi ja sama palju väga lühikesi müüke finantssektoris. ja minu viimane märkus puudutab seda, mida ütles Olle. ja osades muudatusettepanekutes on sama mõte. meie seisukoht selle komisjoni ettepaneku osas täiesti tagasi lükata. ja kui te nüüd loete seda, kuidas nad neid selgitavad, neid muudatusettepanekuid, nii sinu selgitused, Olle Gunnar Hokmargi selgitused ja nii edasi ja teiste rahvaparteilaste seisukohad, see ausalt öeldes integreerib mind, intrigeerib mind kergelt. mulle tundub, et äh, kui me lükkame tagasi selle ettepaneku, võttes arvesse, et tegemist on tõhustatud koostööga, on põhjendatav minu meelest ainult sellisel juhul, kui me ütleme, et see mõjutab äh, sügavalt neid riike, kes ei osale ja on äh, huvitav, et need ettepanekud äh, tulid nendest, nende liikmesriikide saadikutelt, kes on riikidest, kes ei taha praegu veel liituda sellega. ja jää hakkab muranema meie pikad arutelud on olnud ju selle kohta ka, et kas kõik riigid peaksid liituma ja kui nad liituvad, et kas siis peaksid teiste riikide liikmesriigid saama sõnaõigus või mitte, nagu me teame, aluslepingute kohaselt me oleme kõik võrdsed ja võ-, ja seega ei ole juriidiliselt võimalik teha näiteks ainult euroala majanduskomisjoni, kus äh, õigused äh, saadikutel euroala riikidest äh, oleks teistsugused kui mitte euroala riikidest ja seega kõik on legitiimsuse küsimus minu meelest ja me peaksime üles näitama vastutustundlikkust. sellepärast, et nõukogus on praegu ka see oht, et need riigid, kes ei kavatsegi liituda, on torpedeerimas protsessi. ja sama kehtib selle puhul siin sellepärast, et üks hetk küsitakse meie käest, et miks me neid asju siin koos arutame, kuigi mõned meist on põhimõtteliselt äh, vastu ja äh, teevad endast kõik, et oma erakondadega kodus äh, üles ehitada vastasseis sellele maksule. ma olen täiesti veendunud, et see, mis ma siin ütlen, ei ole juriidiliselt võib-olla korrektne, aga me peame midagi ära tegema selleks, et meie parlament vaatamata sellele, et mitte kõik meie liikmed ei ole pärit euroala liikmesriikidest, on tun-, tuntud ja teada kui euro eest võitlev parlament. ja sellel eesmärgil me peaksime olema väga ettevaatlikud oma argumente seades. Need küsimused küsitakse meie käest, ma olen selles veendunud ja ma saan isegi aru, miks neid küsitakse. suur tänu, härra Kiigold. härra Ferber. jah, vielen Dank. Ich bin jetzt doch suur tänu, mind teeb tegelikult äh, kurvaks, et äh, minu sotsialistide poolt so,, meie sotsialistide fraktsiooni poolt tehtud ettepanek on äh, lihtsalt nüüd eemale tõugatud. me olime enamikuga ikkagi selle poolt, et finantstehingumaksu toetame ja nüüd ma tahaksin rõhutada siin, et selle eesmärk on üleliigset riski võtmist maksustada aga aga teatud äh, tuletisinstrumentidel ei olegi üleliigse riski võtmisega suurt seost, samas aga on selliseid äh, tuletisinstrumente äh, või maksustamise eesmärk on sellist üleliigset riskivõtmist vältida ja need muudatusettepanekud, mille mina olen teinud, on seotud väga olulise teemaga. nimelt meie kui tootmise vallas tugev kontinent Euroopa Liit tahame seda positsiooni hoida ja pikaajaliselt seda äh, väärtuse loomist äh, peame me ikkagi Euroopa Liidus endiselt toetama ja äh, heade kolleegide sotsialistidega leppisime me juba kokku ka nendes küsimustes just finantstehingumaksu toetada. ma tahaksin ka jätkata sealt, kus härra Kiigol lõpetas, tema väljaütlemine tekitas suurt muret minus Euroopa Liit äh, on väga paljunäoline, meie oma komisjoniga ja parlamendiga esindame äh, kahekümne, kahekümmet seitset liikmesriiki, kohe kahekümne kaheksandat, siis on fiskaalleppe riigid, keda on kakskümmend viis, siis on meil euroriigid, keda on seitseteist ja siis on nüüd meil ka finantstehingu maksu poolt olevad äh, liikmesriigid, keda on üksteist ja igal pool, kus ei ole kaasatud kakskümmend seitse liikmesriiki, oleme Euroopa Parlamendiga ainult äh, äh, nõuandjad ja see on väga nõrk positsioon. ning äh, väga raske on ka Euroopa Liidu kodanik, kodanikudele seletada, et me neid otsuseid ei tee erinevates konstellatsioonides ja liikmesriigid, kes ei ole üheteistkümne liikmesriigi hulgas, ei saa siin liik-, siin parlamendis öelda, et me ei taha üldse seda maksu, vaid üheteistkümne liikmesriigi osas, kes tahavad seda tihendatud tõhustatud koostööd, peavad, peab olema võime, võimalik seda otsustada ning meie Euroopa Parlamendina peame ütlema oma arvamuse ning seda mitte ainult pro forma, vaid ka sisuliste argumentidega. sest äh, muidu me tuleviku teemadel üldse kaasa ei räägi. Euroopa lõhestumine mitmes kohas, eriti see, mida me meie komisjonis näeme, on äh, selline, et Euroopa poliitika gurmeele, äh, gurmaanile tundub kõik läbipaistev, aga kodanik ei saa millestki midagi aru ja härra Langen, palun. ma saan üsna lühidalt teha, sellepärast et enamik argumente, mida ma tahtsin siin äh, välja öelda, nendele on juba viidatud. ma tahaksin toetada tuletisinstrumentide vastaspooltele krediidiriskiga, äh, kui me sellest erandist kinni ei pea, siis äh, läbi vääringuinstrumentide äh, teeme me omad reeglid nii, et tagaukse kaudu on võimalik need ikkagi sisse tuua ning see tähendab ka väga suuri kulutusi ettevõtetele ning riigid on sellega nõus, et riskide äh, maksustamine ei ole seotud äh, selliste suurte tehingutega ning ma arvan ka, et äh, sotsialistidest kolleegid äh, peaksid äh, aru saama, et kui me finantstehingumaksu sisse viime, siis peavad olema korralikud erandid ning siia peavad ka turutegijad olema kaasatud, ka tehingud erahoiustajatega, pensionifondi ja rahaturuinstrumentide tehingud peavad olema kaetud selle erandiga ma arvan, et kui me siia tahame äh, mõistliku arvamuse kokku panna, siis äh, on ka selliste erandite puhul teine pool parlamendist äh, meie poolt, vastasel juhul mitte. suur tänu, härra Langen. ja kui lubate, annaksin nüüd sõna Euroopa Komisjonile, härra Bermanile. Teil on kolm minutit minutit aega, sellepärast et äh, meil hakkab kõneaeg ümber saama, üks kõnepunkt on veel meil päevakorras ja kell seitseteist null null tuleb äh, juba volinik Barnier, nii et palun, kui te kolme minutiga saaksite ühele poole, oleks tore. suur tänu, härra esimees, sõna saamast ja annan ka endast parima, ei saa lubada küsimus äh, tõesti on selles, et millist sõnumit poliitiliselt te tahate välja saata siit komisjonist ja siit parlamendist. kas te tahate saata sellist sõnumit välja parlamendis, nii nagu te olete öelnud varem, et toetate äh, finantstehingu maksu ja seega väga paljud ähm, asjadest, mis selles dokumendis praegu muudatuste kujul on sees, äh, seda eesmärgi ei toeta, et justkui te toetate ainult templimaksu, mis ei äh, kat-, kata sugugi kõiki instrumente ja mida, mida rohkem on erandeid, seda kallimaks läheb see asi teistele, kui te ei taha äh, seda, et sissetulekud vähenesiksid ja mida detailsemaks see maks läheb, seda raskem on seda maksu koguda ja seda rohkem äh, on võimalusi maksudest kõrvalehoidmiseks ja maksupettusteks. ja ei tohiks unustada ka seda, et finantstehingumaks on finantstehingute peale pandav maks äh, finantsturgudel finantsinstitutsioonide vaheliste tegevust tehingute puhul. see ei puuduta mitte ainult pankasid, vaid ka varipangandussektorit, sealhulgas ka varahaldusettevõtlused, riskifondid, eurofondid, pensionifondid, aga tähendab see ka seda, et turutegijad lähevad sinna alla ja tuleksin siis paari asja juurde tagasi. kõigepealt turutegijad ja omavahenditega Äh, kauplemine, nagu ma aru saan, te tahate turutegijad ja oma äh, varadega kauplejad välja arvata. Need inimesed, kes nii ütlevad, ei vaata, mis on kirjas äh, artiklis kümme kaks, nimelt seal on öeldud, et kui finantsinstitutsioon tegutseb mõne teise finantsinstitutsiooni nimel, siis ainult teine finantsinstitutsioon peab maksu maksma, aga kui ja see on selleks, et äh, anda äh, privileeg turul nendele, kes oma varadega kauplevad nüüd ekstraterritoriaalsuse mõte minu jaoks on natukene kummaline, jällegi on see pärit nendelt inimestelt, kes on selle vastu. Nemad, nad ütlesid kõigepealt, et me oleme finantstehingumaksu vastu olnud sellepärast, et see on kasulik nendele, kes ei osale ja kahjulik neile, kes osalevad. nüüd needsamad inimesed, äh, olles ise mitteosalevate esindaja nüüd ütlevad, et see on eh, mitteosalejate halb, nii et mõelge välja, mis te tahate. kolmas asi, erandid, mille aluseks on see, et, et osad fondid eh, teenivad eh, head eesmärki ja sellepärast peaksid maksu alt jääma välja. mulle tundub, et siin on loogika natukene väär sellepärast et väga paljud nendest toodetest näiteks nagu pensionifondid on saanud juba eelis juurdepääsu liikmesriikide poolt kapitaliturgudele nendel on siseriiklikud eelised näiteks läbi maksusoodustuste või muude toetuste ja me peaksime arvestama nende eelis eeliste kogu Ähm, väärtust ja kui me vaatame siis, kui me vaatame, kui suur see väärtus on, siis me näeme, et neil ei ole vaja enam eristaatuse omastamist äh, finantstehinguma osas. ja viimane punkt. me ei peaks rääkima alati jah või ei kontekstis äh, mustvalgelt, äh, proua Podimata rääkides repo kokkulepetest äh, tegi juba huvitava avalöögi, öeldes, et me võiksime rääkida määra vähendamisest, see on huvitav ettepanek, käsitleme süüvida sellesse. aga mida me ei tohiks kindlasti unustada, olgu kui, olgugi et härra Klints on selle vastu, eh, selles tekstis on motiveeriv joon ka sees, sellepärast et lõpuks need, kes väga aktiivselt eh, turul tegutsevad ja eh, väga sagedasti kauplevad, maksavad rohkem äh, näiteks nagu Merrill Lynch või BlackRock äh, või korporiitpangad äh, või teised, kes tegu-, kes teevad palju vähem tehinguid aja jooksul, maksavad vähem nüüd pensionifondid, pensionifonde on väga erinevaid, tooted on väga erinevad, mõned nõuavad sissemakseid, mõned mak-, äh, trahvivad siis, kui astud pensionifondist välja ja nii edasi, ka nende puhul on neid fonde, mis maksavad ilmselt rohkem makse ja on, on selliseid fonde, mida pensionärid üldse, mis ei huvita. ja kui me siin erandeid lubame, siis tähendab ka seda, et see motivaator, äh, tegur kaotab ka osa oma kaalust suur tänu, härra Bergmann! ja lõpetuseks, kui lubate, saab sõna meie raportöör proua Podimata. suur tänu, härra esimees! võimatu on mul vastata muidugi kõikide sõnavõttudele täna, kuivõrd aega meil ei ole enam. kõigepealt lubage tänada variraportööre ja kõiki teisi saadikuid, kes sõna võtsid ja kommentaare tegid ma räägiksin äh, esiteks sellest, millele vihjas Sven Kiigold oma sõnavõtus. ka minu meelest on väga kummaline, et finantstehingumaksu vastustajad kasutasid meie eelmistel läbirääkimistel oma peamise argumendina, kui me rääkisime Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks kehtivat äh, liikmesmaksu, seda, et see maks on väga hästi, väga halvasti kujundatud ja et see tooks kaasa tohutuid maksudest kõrvalehoidmisi. ja nüüd ütlevad needsamad inimesed, et tundub, et see maks on nii hästi välja töötatud, et äh, sellel on äh, suur mõju. ja seega ma tahaksin taas korrata oma seisukohti. ma olen väga avatud igasugusteks ettepanekuteks äh,, olen valmis äh, vastama tõsiseltvõetavatele äh, muredele, olen valmis äh, läbi rääkima finantstehingumaksu võimalike tõsiseltvõetavate negatiivsete kõrvalmõjude üle, aga ma arvan, et parlament lubades erinevaid erandeid, mis õõnestavad üldist strateegiat, seda strateegiat, mida me toetasime algusest peale, et tuuakse sisse laiapõhjaline maks, kuhu alla lähevad kõik finantsturud, kõik finantsinstitutsioonid ja kõik finantstooted. Olle, sa lähed nüüd minema saalist, aga enne kui sa lähed, ma siiski ütlen, et ma tegelikult arvan ja olen veendunud, et vot selles peituski Rootsi maksu läbikukkumise põhjus see, et see oli väga piiratud maks ja see oli väga kõrge see maks. ja ma arvan, et äh, meie praegu välja pakutud maks õppis nii mõndagi Rootsi vigadest. nüüd need erandid repotehingutele. härra Bergmann, ma olen teiega täiesti nõus ja ma olen teie märkusega täiesti nõus ja mulle ka meeldib see, et te olete valmis äh, kaaluma ka seda, et repotuhing, tehingutele seatakse äh, madalam maksumäär null koma null üks protsenti. Need on siis lühiajalised repotehingud, ma arvan, et see mõjutaks positiivselt pensionifondide situatsioone, grupisiseseid tehinguid. ja lõpetuseks, mis nüüd puudutab kurikuulsat argumenti ähm, selle maksumõjude kohta maksualast väljaspool. ma tuletaksin teile meelde, et residentsuse põhimõte, millel lasub praegu see ettepanek, on leidnud väga laialdast kasutust äh, maksusüsteemides. ja see on põhimõte, mida me rakendame ka käibemaksusüsteemide puhul, ärgem unustagem seda. ja äh, vastavalt äh, juba kaua kehtitavale käibemaksu äh, seadusele ei pea ükski tarnija maksma käibemaksu ostja elukohariigis ehk teisisõnu kui mõni saksamaa elanik äh, ostab üle amazoni midagi internetis siis amazon peab maksma käibemaksu saksamaa ametivõimudele täpselt niimoodi see on olnud ja nii palju, kui mina aru saan, proua Lulling, ei ole see tekitanud äh, mitte mingisuguseid probleeme ja kohtusse kaebamisi. nagu te teate, see, see ei ole templimaksuga äh, võrreldav. templimaks äh, on maks, mis pannakse peale Eh, Suurbritannias registreeritud ettevõtetele ükskõik mis tehinguga on siis tegemist, olgu see siis siseriiklik tehing või välistudeng, ma ütlesin et, et nelikümmend protsenti eh, tuludest maksavad eh, välismaised ettevõtted. nii et see argument lahendab minu meelest äh, selle küsimuse, et millised on mõjud äh, väljaspool. see on maks, mille on välja kujundanud ja mida on asunud toetama üksteist liikmesriiki. loomulikult ma ei tahaks välja arvata kolleege või nõukogus äh, mitte osalevaid äh, liikmesriike äh, selle maksu kujundamisel arvan ma siiski, et see asi peaks jääma peaasjalikult nendele liikmesriikidele otsustada, kes on võtnud selle otsuse süvendatud koostöö alusel eh, see asi ette võtta, et nemad peaksid selle maksu detailid paika panema. nii et suur tänu veel kord, eh, ootan huviga viljakat koostööd eh, variraportööridega ja et nad lähtuvad sellest põhimõttest, äh, mida ütlesid paljud täna ja mida ütlesin mina varem, et parlament ei peaks olema see institutsioon, kes äh, käivitab sellise protsessi, kust me tuleme välja kui institutsioon, kes äh, alustas finantstehingumaksu õõnestamist. suur tänu, proua Odimato, kuuendal juunil hääletame ja järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number viis, regionaalpoliitika. kuuendal juunil peame hääletama, kompromissmuudatusettepanekuid me ei ole näinud, me ei ole nendest rääkinud, võimatu on kuuendal juunil hääletada, kui me midagi mõistvat tahame kokku äh, panna ja milleski kokku leppida siis äh, nagu ütles härra Ferber, läheb selleks aega, me ei saa kuuendal juunil hääletada, meil ei ole laual mitte midagi praegu. ja nagu ma aru saan, äh, tänasest arutelust konsensus ei ole praegu võimalik mõistlikult. ja ega tegelikult äh, meil ei ole ju öö, mingit põhjust kiirustada, ootame natukene, teinekord tuleb aega võtta asjadeks ja vot see on üks nendest sellistest kordadest esimees ütleb, et äh, meil ei ole praegu aega arutelu pidada selle üle, aga sekretäriär ütles, et äh, variraportööridel on jagatud kompromissmuudatusettepanekud, nii et fraktsioonides see asi on arutelul. härra Koses, härra juhataja, mina olen koordinaator. Äh, ma ei kasuta seda privileegi ähm, tihti, aga minu meelest on see napakas kiirustamine siin äh,. me ei saa Äh, nii kiiresti tegutseda selles küsimuses ei ole mitte mingisugust mõtet siin ülepea kiirustada ei pea kiirustama ki- rohkem kui komisjon kui nõukogu anname endale ikka aega võtame endale vabandust aega ma olen juba näidanud seda ühe korra et kui meil aega ei ole siis me hääletame lihtsalt selle ettepaneku vastu mis iganes on see ettepanek me hääletame vastu ja see ei too mitte kellelegi mitte midagi proua podimata väike märkus kompromissmuudatuse ettepanekud juba jaotati laiali. proua Lulling, kuulake mind, palun. mina tahan ju igal juhul kõige paremat tulemust kui võimalik oma raportile, saate aru? me oleme ette näinud kaks lisakohtumist variraportööridega selleks, et kompromissile jõuda kolmandaks, mida ma kolleegidega jagaksin, see tõsiasi, et Euroopa Parlament Jean-Paul võttis äh, vastu põhimõtte finantstehingu maksu osas, et me tahame kokkulepet saada selle osas enne valimisi. härra Koses ütleb, et need valimised on aasta pärast ma tean, ütleb äh, proua Podimata, aga mina arvan, et parlament peaks jääma oma seisukohtade juurde. suur tänu, annan nüüd sõna komisjoni esinaisele. me võiksime hääletada ka kümnendal, kui see on parem variant. see annab paar päeva lisaks, kui kümnes teile sobib. esmaspäeva õhtu Strasbourgis kahjuks see ei meeldi meile kellelegi, on ju? kui me siis ei hääleta, siis meil tekib äh, probleeme juulis asi saada hääletatuks. selles on see asi. ja ma arvan, et väga paljud äh, kolleegid tahaksid, et äh, see asi saaks ühele poole enne suvepuhkuseid ma arvan, et võib-olla peaksime siiski üritama lõppkalendrist kinni pidada ja panna praegu paika kümnes muudatus, et äh, kümnes hääletuseks. kui me ei saa kompromissmuudatusettepanekuid korralikult kätte enne seda, siis vaatame asja üle. võib-olla on meil veel üks kohtumine. Jean-Paul, jälle tahad sõna? proua esimees me jõudsime sellise paradoksaalse tulemuseni nüüd et parlament võtab otsuseid selleks, et äh, ju-, tuua asjad teisele lugemisele, me väidame, et äh, me äh, tegutseme liiga kiiresti ja tulemuseks on nüüd see, et meil ei ole enam aega variraportööride kohtumiseks, me ei jõua nendest asjadest rääkida ka fraktsioonis ja koordinaatoritena me ei saa enam kätte kolleegidelt oma toetust Äh, me ei saa oma tööd ka teha, sellepärast et äh, kolleegid ütlevad väga õigesti fraktsioonides, et äh, nad on vastu ühele või teisele asjale, millega meie koordinaatorid oleme olnud nõus, sellepärast nad ütlevad, et nad ei ole informeeritud, see on täiesti õigesti. me kiirustame asjadega parlamendis kogu aeg ja sellest lisaajast, mis me selle kiirustamisega võidame, ei ole kasu mitte kellelegi, meie ei võida sellest ju mitte midagi mina olen, mina ei tegutse praegu siin mingi valimiste eesmärgil, ma olen praegu rahvasaadik ja kavatsen seda olla viimase hetkeni, Sven Kiigold. ma ei saa aru, miks see päevakorra kalendri küsimus on nii problemaatiline. tavaliselt ju, kui mõni suur fraktsioon lisaaega tahab, siis me ei ole kunagi neile seda lisaaega otsustanud mitte anda. ma ei saa aru, mis asja me räägime siin üldiselt ju variraportöörid peaksid suutma kokku leppida korralikus ajakavas ja kahetsusväärsel kombel pean tunnistama, et nõukogu niikuinii ei jõua enne suvevaheaegu selle asjaga ühele poole. mulle meeldiksid kiired lahendused, aga sellepärast ma ei näe selles kiirutamises tõesti mitte mingisugust poliitilist väärtust. rahunegem maha vastutuskoorem meie mandaadi ajal on veel suur, enamus, mis me võtame arvesse siin detailidena parlamendis ei huvita väljas mitte kedagi, sellel ei ole mitte mingisugust väärtust valimiskampaaniates ja ma ei saaks praegu siin ähm, hakata mõtlema, et kõike juhib valimiskampaania, me peame siiski seadusandlust koostama ja selleks on vaja koostööõhustikku, ärgem lammutagem seda äh, aga ma usaldan meie koordinaatoreid ja variraportööre, ma loodan, et leitakse hea lahendus kõigile ja jätkame see arutelu nüüd katki, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet ega kohta siin. ma saan aru nendest, kes on mures, et mõnedes valdkondades tõesti me järgime ainult äh, valimiste äh, egiidi ja taktikeppi, kuigi sellel valimistel mitte mingisugust väärtust ei ole. olgem ettevaatlikud, muidu me ka võime oma kohustusi täita. suur tänu, härra Kiigolt, härra Verne Lange. Äh, ja, ich... suur aitäh. ma arvan, et eelmisel nädalal me juba nägime, mis saab siis, kui me aina keerulisemaid dokumente võtame arutada Strasbourgi. me Äh, hääletasime Hökpargi äh, raportit kuni kolmveerand äh, kümneni õhtul. kümnes juuni jällegi on Strasbourgi nädalal ja eelmine president oli täielikult selle vastu, aga nüüd jagab ikkagi kõigile lubadusi, kes tahavad komisjoni koosolekuid Strasbourgis pidada, et saavad seda teha. ma ei ole sellega nõus. teiseks, McCarthy raport lüpa-, lükati edasi, sellepärast et me ei jõudnud kompromissides kokkuleppele. mikspärast me ei peaks siis ka käesoleva dokumendi puhul samamoodi teha? seitseteist ja kaheksateist oleks järgmine võimalus ja siis samas ka me ei viivitaks liiga palju Uh, suur tänu, härra Langen ja kokkuvõttes tahaksin anda siis proua esinaisele sõna. suur tänu, kolleegid. minu suhtumine üldiselt hääletamise edasilükkamisele on, et ma olen alati avatud sellele, kui see on võimalik ja kui see on teostatav. me ei saa kindlasti praegu kohe seda otsustada ära ma loodan, et raportöör ning variraportöörid äh, saavad kokkuleppele omavahel ja kui ei, siis räägime sellest uuesti ning hääletame edasilükkamise äh, küsimust, enne kui homme hääletama läheme. Äh, ma ei näe praegu muud võimalust selle probleemi lahendamiseks, aga ma loodan, et kokkulepe jõuab minuni enne, kui me homme oma istungil hääletama hakkame Äh, vastasel juhul ma soovitaks ise, et lükkame hääletamise edasi, aga teeme selles komisjonis kõike ikkagi demokraatlikult. on probleemiks, et fraktsioonide liikmed osaliselt ei saa dokumenti õigeaegselt kätte, me töötame väga paljude dokumentide kallal ja seetõttu ongi see keerukas, aga nüüd on volinik arvamuste vahetuseks äh, kohal nii et äh, eelmine päevakorrapunkt on äh, lõpetatud, püüdke kokkuleppele jõuda, andke mulle sellest teada ja räägime homme sellest edasi. Äh, minu enda päevakorrapunkt, mille üle me ka homme hääletame, ma ei hakka teile nüüd rääkima sellest, mille ma plaanisin, aga ma jagan välja kompromisse ja olude kohta üldisemalt ülevaatedokumendi ja loodan, et see on kõigile meelepärane. suur tänu! Right, thank you very much. Um, uh... suur tänu, volinik Barnier peab Amsterdami reisima ja ta peab äh, kell veerand seitse ära minema õigeaegselt, nii et ma ei hakka siin äh, sissejuhatuse peale aega rohkem raiskama. Äh, selge on see, et volinik on alati teretulnud meie komisjoni juurde ja tihti siin ka käib. nii et panen siis ette, et läheme siis kohe teie sissejuhatava sõnavõtuni tere pärastlõunat kõigile, suur tänu, Sharon, et mind äh, vastu võtate. Äh, Sharon, kõigepealt ma tahaksin tänada teid teie mõistlikkuse eest. Äh, nimelt ma palusin paari päevaga lükata edasi see mm, kohtumine sellepärast et äh, mul oli üks äh, arstlik probleem ähm, just äh, ja pidin minema ühele väiksele operatsioonile mis oli just sellel päeval kui me kuu aega tagasi pidime kohtuma suur tänu nii et tulite mulle vastu kallid kolleegid me oleme jõudnud ähm, oma ühiste tegemiste ähm, kõrg punkti, nimelt oleme mandaadi viimast osa äh, läbimas ja on põhjust asju kokku võtta natukene ja räägiksin siis meie ühistest eesmärkidest järgmistel kuudel teatud seadusandlike tekstide osas. väga palju on nüüdseks juba meie ühisel kolmel aastal ära tehtud, ma tahaksin tänada kõiki neid, kes äh, need edasiminekud äh, äh, võimalikuks tegid. aga loomulikult väga palju on veel teha, lootused on kõrgel. Sharon Bowlesiga Äh, Dublinis käisime rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel ja ka G kahekümne kohtumisel. meid hinnatakse meie suutlikkuse üle äh, hallata kolme küsimust, nimelt pangandusliit, ühtse äh, süsteemi loomise osas meie seadusandlik tegevus ja äh, ja ka selles osas, millised on äh, olnud, äh, milline on meie tegevus nii-öelda proaktiivsel tasandil, mis tooks tagasi majanduskasvu ja nendest kolmest asjast ma kiiresti räägiksin. kõigepealt Pangandusliit, selles osas on saavutatud üsna palju mõned on nimetanud seda pangandusliidu mõtet suisa utoopiliseks ähm, nüüd on see reaalsuseks kujunemas kaks peamist sammast on paigas järelevalve ja äh, lisaks sellele siis ka kriisilahenduse kord ja ähm, hoiuste taga äh, tagamise süsteem äh, proua Tysoni ja härra Kiigoldi tööle tänu on äh, Äh, kriisilahenduse kord äh, õigetel radadel, sellest me rääkisime paar päeva tagasi alles Strasbourgis ja see äh, tuleb loodetavasti siis elluviimisele, nii nagu seda näevad ette teie lootused ja et seda korda saadab demokraatia. nüüd Küprose kriis on näidanud seda, et äh, mured seoses kriisilahenduse korraga ei ole sugugi põhjendamatud, ma tahaksin Gunnar Hökmarki ja teisi variraportööre tänada selles osas, et äh, nad on ära teinud väga suure töö ähm, kriisilahenduse korra määruse osas. Äh, arutelul, ähm, mis teie pidasite, räägiti samast asjast, millest rääkisid rahandusministrid, selle kriisilahenduse korra lahendamine, siis selle piiriülene mõõde ja siis ähm, teatud pankade kohustusest vabastamise ehk see bail in kord ähm, ja ja nagu te teate juunikuus mõne päeva pärast äh, me kavatseme esitada pangade pankade kriisilahenduse korra ühtse süsteemi euroala pankade jaoks seda eelrahastavad pangad ja me teeme ettepaneku luua siis kriisilahenduse korra amet kes vastutab äh, selle määruse äh, täitmise eest äh, euroalal ja see peaks siis kokku käima selle meie teiste pangandusliidu sammastega nüüd äh, ennetavad tegevused kriisi äh, tulemusena oleme me nüüd äh, valmis vastu võtma ühtsed eesmärgid äh, praegu kahekümne seitsme varsti kahekümne kaheksa ees liikmesriigi jaoks finantsteenuste ühtsed eeskirjad siis ma tahaksin Werner Langenit tänada tuletisinstrumentide raporti eest ja Otman Karas krediidi vabandust kapitalinõuete neljanda direktiivi osas nüüd kolmas, kolmes väga olulises küsimuses jätkuvad meil arutelud MIFID Margus Ferberi juhtimisel, triloogi kohtumised tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja tuleb jõuda veel enne selle aasta lõppu kokkuleppele. daamid ja härrad, see on äärmiselt oluline eesmärk, sellepärast et taolised reeglid juba on käibel praegu Ühendriikides ja kuivõrd meil ei ole võrdset mänguruumi seega ja mina olen selle eest võidelnud kogu aeg, Äh, tähendab seda, et me peame selle dokumendi nii kiiresti kui võimalik vastu võtma, et meie ettevõtetel oleks samasugused äh, võimalused. Arlene McCarthy äh, dokument turu kuritarvitamise osas on teine oluline küsimus ja, ja väga, väga prioriteetne seadusandlusraamistiku osas ja kolmandaks, nii kiiresti kui võimalik tahaksime me av-, Äh, Omnibus kahe osas ka triloogia avada nii kiiresti kui võimalik, äh, kuid selleks on vaja lisauuringuid kindlustustoodete osas, mis puudutab pikaajalisi garantiisid. nüüd äh, ma tahaksin rääkida täpsemalt rääkides nendest kolmest dokumendist ei tähenda see seda, et ma ei hindaks kõrgelt teisi küsimusi, Eurofondeid viis, mille osas on raportööriks Sven Kiigold, vererangeni kindlustusalane töö ja äh, Pervanche Peresi äh, raport äh, ja Case Winburni raportid. nagu te teate, komisjon on esitanud direktiivi, mis mulle väga südamelähedane, nii nagu ka teile, nimelt äh, härra Klute raporti põhjal tehtud töö aastast kaks tuhat üksteist, mis puudutavad maksekonto või põhimaksekontole juurdepääsevust pääsetavust kõikide kodanike poolt et igal kodanikul on õigus maksekontole pangas daamid ja härrad, ma tean, et väga paljud küsimused on veel lahendamata ja ma tean, kui suur koorem lasub teil ja teie kaastöötajatel siin komisjonis või teie assistentidel. kas on põhjus sellepärast nüüd pidurit tõmmata, nii nagu mõned finantsturgudel osalejad on soovinud? ei, mina ei arva seda nii, me peame öö, äh, öö, äh, kuidagi vastu astuma finantssüsteemide, finantsturgude düsfunktsionaalsusele Äh, äh, ärgem unustagem näiteks äh, suurt skandaali referentsmäärade osas. meil on vaja sellist seadusandlust, mis aitaks jõustada või vabandust, toestada meie pangandussüsteemi. nüüd makse äh, teenuste direktiivi äh, sõnastamine selles osas on üsna pea tulemas meiealasene ettepanek me peame välja tooma süsteemsed riskid millega praegu meie seadusandlus ei arvesta ja see on äh, siis ka meie ettepanek äh, pankade struktuursete reformide osas mille ma kavatsen esitada kohe pärast suvepuhkuseid ja seda siis liiganeni aruande kohaselt ma tahaksin, et äh, me ühtlustaksime natukene turgu selles küsimuses ja Arlene McCarthy't ma tahaksin tema algatusraporti eest tänada, kelle, mis meid kindlasti aitab, et need äh, stru-, et, et sea-, säiliks nendes küsimustes äh, reformide osas teatav ambitsioon. nüüd pensionifondide direktiivi ümbersõnastamine selleks et tagada äh, hoiustajad ja kindlustajad ühisturul nagu ma amsterdamis hiljuti ütlesin see ümbersti ümbersõnastamine peaks kõigepealt puudutama eh, haldusküsimusi ja läbipaistvusküsimusi praeguse direktiivi osas eh, vähem tähtis on meie jaoks eh, makromajandusliku järelevalve Äh, küsimused, see on muidugi oluline, kuid äh, selleks läheb natukene kauem aega, selleks et tasada, tagada usaldus, usaldatavus järelevalvega pensionifondide üle, see süsteem on väga keeruline ja ma kindlasti ei tahaks pensionifondide seisukohti praegu õõnestada ega piirata nende tegutsemist investoritena ja nende toetust vähendada reaalmajandusele. ja nüüd paari sõnaga veel sellest, kui oluline on praegu äh, see aasta on tõesti määrava tähtsusega selles osas, mida mina nimen reaktiivseks, teinekord ka repressiivseks mm, paketiks, selleks et õppida kriisi tulemustest, nimelt et me jõuaksime proaktiivsema seadusandluse juurde. nimelt seesama Pangandusliidu pakett, praegu tehtud, see on mis on tehtud, seda on palju, kuid sellest ei piisa, me tahaksime, et äh, seda, et äh, meie ettepanekud vastaksid kodanike ja ettevõtjate mm, ootustele ja äh, et säiliks huvi investeerimisfondide vastu pikemas tulevikus ja sellepärast me esitasimegi oma rohelise raamatu antud teema kohta äh, me peame äh, usaldatusjärelevalve seadusandluse finantsturgude tegutsemisega hästi tasakaalu saama me peame tagama VKE-dele juurdepääsu äh, panga finantseerimistele või ka äh, teistele finantseerimisvõimalustele euroopa investeerimispanga tegevus vkide toetamisel need kõik küsimused on osa meie aruteludest olnud ja mul on väga hea meel et te olete sellega liitunud selle aruteluga ja lõpetuseks nüüd ähm, eelmise nädala ülemkogu äh, järeldused nende valguses äh, me peame hakkama mõtlema sellele et kuidas äh, meie seadusandlus tagab ka maksude osas läbipaistvuse tänu teile on arutelud selles osas juba viinud selleni et kapitalinõuete neljandas direktiivis on see pankade puhul see maksude küsimus juba Äh, lahendatud äh, aga nüüd peaks see laienema ka sellistele tööstustele näiteks nagu äh, kaevandustööstused, metsandustööstus, projektipõhised maksed ja nii edasi. me peame täpselt kuidagi reguleerima selle süsteemi nii, et meil oleks teada, kes maksab, kus maksab, mida ta maksab ja kes peaks maksma ähm, ja rohkem mul ei olegi aega äh, öelda, äh, aega siin, äh, ootan nüüd teie küsimusi ja vastan siis teile, suur tänu. Thank you very much uh,, uh, Commissioner um, aitäh, härra volinik, mul on väga hea meel kuulata, et tuleb ka riigipõhiselt teha aruandlust, raport, raporteid, sest kui me läbipaistvusdirektiivi hääletama hakkame, siis kõige lihtsam viis oleks just kõik need nõuded sinna sisse panna. Te tegite siin ettepanekuid või tähendab siis ülemkogu tegi ettepanekuid, et et see peaks siis äh, tegutsema siis ka neeliste avalikustamisega, mis ei ole seotud finantsteemadega. kuid ka see tuleks äh, niimoodi kõik sõnastada, et me võtaksime arvesse läbipaistvusdirektiivi, täpselt nii, nagu see oli ette äh, nähtud ning samuti, et see aruandluskohustus oleks sinna sisse pandud ja vastutus oleks kaasatud ning ma loodan, et nüüd saame jaotatud aja niimoodi, et kõik saavad ähm, siis neljaminutilised plokid küsimusteks ja vastuteks ning ma ei luba kellelgi küsida küsimust, mis oleks pikem kui kaks minutit, sellepärast me tahame ka vastuseid kuulda. ning need siis, kes on nimekirja lõpus, need tahavad kindlasti ka sõna võtta ning kuna volinik peab varem ära minema, siis me kindlasti ei saa äh, siis kuritarvitada nende esimeste kõnelejate aega. Mariann, palun aitäh, ähm, proua eesis-, proua esimees, äh, härra volinik, tänan teid, härra volinik, et te siia tulite ja tänan ka selle informatsiooni eest, mis äh, te, ähm, mis te meile rääkisite. mul on üks küsimus ühtne kriisilahendusasutus luuakse ning kas te võiksite natukene valgustada meid, kuidas on võimalik niimoodi teha, et see kriisilahendusasutus, mis on Euroopa asutus, muutuks selliseks asutuseks, mis tegeleks natukene rohkemaga, et see ei oleks selline, et ta ei oleks ainult koordineeriv asutus, vaid et ta teeks ka midagi, eh, midagi rohkemat, et meil oleks parem koostöö, kas kas te oskate selle kohta midagi rohkem ütelda, millised on ka need vahendid, mis on selle asutuse käsutuses ja kas on vajalik sellist backstop fondi, kas see peaks olema ka siia kaasatud selle asutuse loomisesse? võib-olla siin on teil kavas äh, anda välja ka selline komisjoni ähm, ettepanek selle kohta, taga-, hoiuste kohta, meil on praegu juba käes see, see vastav direktiiv, millega on välja tulnud nõukogu, kuid midagi ei ole toimunud. kas komisjon saaks midagi teha, et me saaksime selle teemaga edasi minna? aitäh, kui nüüd äh, proua Tüssen lubab, siis äh, ma räägin läbipaistvusest. mina olen selle toetan seda, suured ettevõtted peavad olema maksuvaldkonnas väga läbipaistvad, me peame teadma, kuhu nad maksavad ja mida. ning sel-, mina olen selliste kohustustavate sätete poolt ning need tuleks vastu võtta niipea kui võimalik, et selleks ka tagada suurim võimalik läbipaistvus ning mina olen valmis sellise instrumendi üle arutelu pidama, kuidas oleks võimalik sellist instrumenti kasutusele üle võtta või siis sellise läbipaistvusdirektiivisse kaasata või siis kaasata see ettevõtt, sotsiaalse ettevõtluse direktiivi. kuid mida varem me seda teeme, seda parem on, et me hakkame kasutama selliseid meetmeid. ning nüüd selle küsimuse juurde, mille esitas proua Thyssen me peame võtma arvesse ka komisjonis toimuvat arutelusid. mina töötan president Barrosoga väga tihedalt koostöös ja Olli Rehniga samuti ja kolleeg Almuniaga teen väga tihedat koostööd ning nemad on samuti pankadega seotud küsimustega seotud tegemist on sellise, sellise asutusega, selle kriisilahendusasutusega, mis töötab paralleelselt äh, võt-, äh, keskpangaga, Euroopa Keskpangaga, temal on see, keskpangal on järelevalve äh, pädevus. praegusel het-, hetkel ma tahaksin teha niimoodi, et selline kriisilahendusasutus saaks töötada nende eh, riikide eh, jaoks samuti, kes ei kuulu praegu veel eurorühma. Need riigid võib-olla sooviksid selles järelevalvesüsteemis eh, kaasa teha ning meie tahame, et nemad seal kaasa teeksid. vastuseks proua Töössonile, tegemist ei ole ainult koordineerimisega euh,. Moi j'ai en tête comme vous d'ailleurs euh, ma ka mõtlen Dexiale kolm äh, riiki, keda see puudutas, äh, kus tuli nädalavahetusel kuidagi improviseerida, kuidas see kriis lahendada. vot seda tuleb muuta. ja sellepärast äh, me tahamegi seda uut ametit. küsimus on selles, kuidas talle anda otsuse langetusvõim, kuidas tagada kont-, demokraatlik kord taoliste ühtsete fondide puhul. miks ma räägin ühtsest fondist, ühtsest süsteemist? sellepärast, et komisjon äh, ettepanekute tegijana, seadusettepanekute tegija on kindlasti kõige Euroopa-meelsem me näeme ja meie tegevus pärast siis sõltub sellest kuidas lähevad arutelud nõukogus ja parlamendis ja loomulikult äh, see, mida te ütlesite, proua Tyson, võib olla osa sellest äh, lõpptulemusest. Gunnar Höckmargi raport on meile suuna andvaks ja ka raport, äh, mis on arutelul maksegarantiide osas, et me peame selle kogu süsteemi kokku panema, äh, kõik elemendid kriisilahenduste ja hoiuste tagamise osas paika saama, backstopide osas, jah, meil on selline ühtne mehhanism juba olemas ja lisaks sellele siis veel see stabiilsusmehhanism. nii palju sellest. aitäh. nüüd sotsialistide nimel Liisa Ferreira, palun. aitäh proua esimees, härra volinik, minu küsimus tegelikult kattub natukene proua Tissoni omaga. parlament teie ettepanekut läbi vaadates, siis seda ettepanekut, mis puudutas panga kriisilahendusi, meie leidsime, et prioriteedi peaks seadma hoiuste omanikele eurorühmas selle kriisilahendusfondiga, mul on küsimus, kas meil on võimalik selle fondiga jõuda millegi sarnaseni, mis on olemas juba Ameerika Ühendriikides, kus asutustel on väga tugev roll selleks, et tagada kodanike hoiused. mulle tundub, et tegelikult praegu hoiustel ei peaks me seda kõike ähm, laiendama. kodanike usaldus sõltub väga palju sellest, kui palju me selgitame, selgitame neile seda, mis saab nende hoiustega. ma tahaksin taas kinnitada seda, ma ütlesin varem ja seda nende probleemide ja vigade valguses, mida me oleme näinud Küprose kriisi haldamise puhul, et igal juhul kõikjal Euroopa Liidus äh, hoiused, mis on väiksemad kui sada tuhat eurot, tuleb tagada täies mahus see on see, äh, mille me oleme võlgu hoiustajatele äh, igal pool, igasugusel tingimusel. miks meie oleme oma tekstis ette näinud algusest peale? sellepärast, et tekst kriisilahenduse korra osas, sellest on ju tänaseks möödas pea terve aasta. ja tollal palju sellest ei räägitud, sellepärast et eesmärk oli üsna selge, üheskoos leida lahendused, ähm, öeldes äh, ette juba välja, millised äh, on reeglid, pangad maksavad pankade eest, mitte ei maksa pankade eest maksumaksjad et ei ole enam nii, nagu viimase viie aasta jooksul on olnud, inimesed, kes on hoiustanud terve elu, pidid nende hoiustega välja maksma pangad ja seega hoiustajad, kelle hoiused on väiksem kui sada tuhat eurot, nende hoiused on tagatud ja eh, on eh, täiesti välistatud, et eh, al-, neid vahendeid kasutatakse kriisivahenditena. ministritega ma kohtusin mõned päevad tagasi ja nad toetasid seda ettepanekut, Elisa Ferreira, nad kõik öö, olid nõus sellega, et hoiustajate kulud peavad vähenema. aktsionärid, kreeditorid, juunior, seenior, pangajuhid ja terve see seenioride klann nemad tuli kõik maksumaksjal välja aidata seadusandja peab aga, teie seadusandjana peate selles küsimuses kokkuleppele jõudma nõukoguga, meie eelistaksime alati muidugi hoiustajaid. seda saab teha kahte moodi, kõigepealt väikehoiustajad, kellel on hoiused vähem kui sada tuhat, nende jaoks ei muutu midagi, need hoiused on tagatud, aga on võimalik äh, see, et võetakse äh, lisakindlustus selleks, et äh, ka suuremad hoiused oleks tagatud. ja et äh, hoiustajate vahendid tulevad kriiside puhul väljamaksmisel arvesse ainult siis, kui kõik teised vahendid on ammendatud ja ma loodan, et hoiustajate eelistamise mõtet saab toetada ka parlament. Right, for Aldi Wolf-Klints Wolf Klints Alde nimel, palun. suur tänu, härra volinik. Te olete tõepoolest väga suurt äh, töömäge ründamas ja meie oleme kaasa löömas. kaks küsimust. esiteks, kõik äh, reguleerivad meetmed, mida teie või meie koos oleme vastu võtnud, äh, nende rakendamine on mõistlik, need on õigustatud ja me teame, mikspärast me teeme, mida me oleme otsustanud aga nende otsuste kumulatiivne efekt võib olla vähem positiivne, sellepärast et me teeme liiga palju liiga lühikese aja jooksul. ja seetõttu ma tahaksin küsida, kas te olete kõikide meetmete sellist kuhjuvat mõju viimaste aastatel vastu võetud otsuste põhjal hakanud hindama? teine küsimus, mitmete meetmete puhul näeme me, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni tööga paralleelselt on see, et liikmesriigid äh, püüavad ise seadusi luua. Ähm, mõtleme siin äh, Saksamaa ja Ühendkuningriigi Vikars, Vikersi raporti ja nii edasi peale enne kui me Euroopa üles lahendust äh, esitleme, tulevad liikmesriigid omaenda seadustega välja. ja seetõttu on väga raske üleüldist äh, Äh, Euroopa-ülest äh, õigust kehtestada ja see ei ole kõikidele võrdne seis, kuidas seda tulevikus muuta? Äh, la question de Wolf Klintz est très important. Wolf Klintzi küsimus on väga oluline, sellepärast et see puudutab just nimelt meie ettepanekute sisu Äh, ma rääkisin sellest, et on äh, meil selline seadusandlus praegu, mis on äh, reguleeriv ja reageeriv ainult ja teine koht ka, teinekord ka repressiivne, aga nüüd, kui meil on suuremad teadmised, peaksime me keskenduma proaktiivsele ennetavale seadusandlusele, mis toetaks majanduskasvu. me peame tagama selle, et äh, on garanteeritud finantsturgudele tugevad alused äh, ja ei äh, seataks ohtu oma põhiülesannete tegemine, nimelt täitmine, nimelt reaalmajanduse rahastamine, ettevõtete rahastamine. ja sellepärast Wolf Klints, me sellele kalibreerimisele olemegi läinud kõikide nende ettepanekute puhul kõik nende ettepanekutega käivad kaasa mõjuhinnangud ja sellepärast ma olengi olnud nii valvas mul on mõned konkreetsed näited ju veel meeles sellest majanduskriisist millest me oleme ka mitu korda koos rääkinud näiteks kapitalinõuete neljandas direktiivis olin mina üks nendest esimestest oli üsna üksik tollal ma olin täiesti üksinda pressi ees mul on see veel meeles kes hoius hoiatas et eh, mida et see võib tähendada midagi likviidsusele Bernanke ähm, oli minuga samal nõul, Keskpanga juht oli minuga ühel nõul äh, hiljem äh, ja kui me selle asjaga hakkasime tegelema, siis väga paljud tulid äh, selle mõtte taha. teine ettevõte, ette, ähm, teine näide Solvency, kus ka lisauuringud tõid suurema toetuse, kolmas on pensionifondide näide, kus EIOPA ütles meile, et neil on vaja lisauuringuid teha. me peame vaatama, milline on ühe või teise seadusandliku teksti mõju teistele seadusandlustele ja sellepärast me olemegi sellele nii palju tähelepanu pööranud ja roheline raamat puudutab lihtsalt sedasama, et ähm, seadusandlused erinevate sektorite jaoks äh, toimiksid koos ja Wolf Klints, äh, sellepärast meil ongi vaja neid globaalsemaid uuringuid äh, ja alles me siis saame otsustada, kui me teame, milline on nende tekstide mõju. ja ma ütleksin, et me peame tõesti muret tundma selle pärast, mida ütles Wolf Klints selle seadusandluse kogumõju üle ja see, et äh, aga selge on see, et majanduskasvu ilma majanduse rahastamiseta ei tule ja kes rahastab majandust, ega riigid ei saa seda ju enam teha. seda ei saa teha Euroopa Liit oma äh, tillukesest eelarvest. Äh, ilmselgelt peavad seda tegema pangad, pensionifondid ja finantsturud. ja kõikide nende küsimustele rajanedes ma esitasingi pikaajalise finantseerimise rohelise raamatu Wolf Klints, me võiksime teie äh, seisukohtadel toetudes rääkida juba kolmanda tasandi kalibreerimisest, nimelt äh, meie seadusandluse tasakaalu viimisest Ühendriikide seadusandlusega see on ju loomulikult äh, oluline me peame mõtlema sellele, et kas meie tegevus on tasakaalus kõikide nendega, kes tegutsevad meie turgudel, minu arust on võrdsed mängureeglid väga olulised, sellepärast ma nende ameeriklastega nii palju aega koos veedangi. kaheksa, kaheksakümmend protsenti rahvusvahelistest tehingutest teeme me tegelikult äh, üle Atlandi ameeriklastega. suur tänu, Kay Swinburne! Thank you, thank you, Commissioner I aitäh, aitäh, härra volinik, ma nüüd haaran sõnasabast kinni, te rääkisite siin Atlandi-ülesest mõõdust ja läbirääkimistest ja ma tahaksin teilt küsida, kas te saaksite meile anda ajakohast teadet, kas me oleme nüüd jõudmas derivaatide osas Dodd-Franki seadusandluse puhul kusagile lehe, ajalehtedes on äh, juttu sellest, et ähm, praegu on läbirääkimised toppama jäänud ning mõlema, äh, mõlemal pool Atlanti äh, tahetakse teada, mis seisus me oleme, nii et palun rääkige meile, mis seisus me oleme ning kas G kakskümmend osas on võimalik saada samuti ajakohastat teavet, kas hakatakse rakendama G G kakskümmend eesmärke, neid kohustusi niimoodi, et saaksime ka arvestada ka Aasia turgusid ning ähm, võtan kokku nüüd seda turgudega seotud teemasid. kas te saaksite meile rääkida sellest, et kuhu me oma ametiaja lõpus jõudmas oleme, mis puudutab nüüd siis neid suuri turgusid nagu ähm, MIFID-i teema, kus juba eelmisel aastal on parlament oma seisukoha välja öelnud ning keegi juba ütles siinkohal, et ta on juba unustanud selle seadusandluse sisu, sest me, see on juba nii ammu vastu vastu võetud. ning ma tahaksin teada, kas siis meie ametiaja lõpus me jõuame sellega kusagile? ning siis tuuru kuritarvitamisega seotud seadusandlus ning millal me sellega jõuame kusagile, aitäh? Äh, no äh, väga palju küsimusi esitati nüüd ühe hinge tõmbega, teen lühidalt ma ütlesin äh, viimane kord äh, ECOFINis äh, Iirimaa juhtimise all, et MIFIDi osas meil on kaks probleemi problemaatiliselt, härra Ferber teab neid väga hästi, üks probleem on läbipaistvus ja teine on juurdepääs ja need kaks on minu jaoks väga olulised, mitte ainult teine nendest on väga oluline, et äh, me iirlastega ja Leedu eesistujaga suudaksime suuri samme, pikki samme edasi astuda selles küsimuses enne lõpuotsuseid aasta lõpus nüüd äh, turgude kuritarvitamise osas äh, tänu teie kolleeg McCarthy tööle on äh, nii mõndagi ära saavutatud. aasta kaks tuhat kolmteist on tõesti määrava tähtsusega aasta. Case Winburn, ma tuletaksin teile meelde, et mis puudutab tuletisinstrumente, aga ka teisi instrumente, siis Atlandi-ülesed kokkulepped on küll väga olulised, aga nendest ei piisa me räägime siin äh, tehingute mahust, mis on kuskil kuussada äh, triljon, kuussada triljonit äh, väärt. Hiina, kes järjest rohkem võimu võtab turgudel, mängib ka olulist rolli ja ma arvan, et ähm, me peaksime nendest asjadest rääkima ka nende partneritega ja ma räägin ka, kui ma lähen Hiinasse ja Jaapanisse visioonile. nüüd äh, nüüd tuletis ähm, äh, instrumendid ja grupisisesed tehingud äh,, meil on äh, rahvusvaheline töögrupp selle kohta loodud, need on siis kõik tuletisinstrumentide järelevalvajad üle terve maailma, selle grupi eesmärgiks on lahendada just nimelt need probleemid, millest te rääkisite, kõikide nende reeglite äh, ähm, rakendamine selles valdkonnas, sealhulgas ka piiriüleste tehingute puhul äh,. täiesti objektiivselt öeldes äh, tulevad tulemused väga visalt äh,, sellepärast et ameeriklaste järelevalveasutus on vastu. Ehm, nad ei ole eh, piiriüleste tehingute puhul nende vastavusse viidavate re reeglitega nõus me peame ära ootama Prantsusmaa, Ühendkuningriigi, Jaapani, Brasiilia, Aafrika, ähm, Lõuna-Aafrika ähm, riikide viisid, ma äh, olen oma muret väljendanud ka ameeriklastele selles küsimuses ja loodetavasti järgmisel tippkohtumisel saame sellest rääkida okay,. Äh, Sven Kiigolt. Sven Kiigolt, palun. suur aitäh, proua esinaine. tere tulemast, härra volinik kaks konkreetset küsimust minu poolt. esiteks, üks võtme äh, aspektidest varipanganduse juures on rahaturgude fondi aspekt. Äh, seda ka esitleti, aga kahjuks äh, on seda edasi lükatud. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on ette pannud, et vajalik on SNAV praktika lõpetamine, mis on kriisi väga äh, hoogustanud. Äh, kahjuks on nüüd lobigrupid viinud selleni, et teie teenistused ei ole seda ettepanekut teinud. kas te võiksite kinnitada, kas te jääte selle juurde, mis äh, algsesse algses ettepanekus kirjas on, et te võtate need kriisi hoogustamise meetmed turult maha. oma fraktsiooni nimel saan ma öelda, et me tahame teie ettepanekut rikkumata algses versioonis. teine äh, formaalses või eelmises arvamuste vahetuses äh, ütlesite te, härra volinik, et te tulete välja äh, kriisi lahendusmeetmega kindlustusettevõtetele, mis on suured ja piiriülesed kas te selle ettepaneku teete ja kui, siis millal see ettepanek avaldatakse? Oui, je confirme, Sven Giegold. jah äh,, härra Giegold, ma olen äh, selle poolt äh, ja ma praegu äh, tegelen ettepanekuga, mis puudutab äh, äh, fonde, kindlustusfonde puudutavate riskide maandamist äh, ega me ainult selle küsimusega ei tegele, aga see on oluline ka ähm, rahvusvahelises kontekstis. me peame siin tasakaalu viima, seadusandlused jällegi, me tegeleme selle asjaga ja üsna pea peaks siis tulema ka meie ettepanek äh, selle määruse jaoks ma ei ole unustanud seda, mida te ütlesite meie esimesel sõnavahetusel antud teemal me oleme sellest ajast väga palju äh, edasi jõudnud, äh, see on seatud meie üheks prioriteediks, ma arvan, et äh, see eesmärk on õige, sellepärast et mõned institutsioonid turul olid tõesti selle kriisi taga ja selle põhjustajad ja sellele tuleb vastu astuda. ja äh, Solvency äh,, millega ma hakkan äh, mille, mille ma võtsin üles ametit vastu võttes, millega ma hakkasin tegema ametit vastu võtmes, on väga oluline selles teemas. varipangandus eh, ei tulegi palju enam kannatada, juunikuus ma esitan komisjoni teatise selles küsimuses ja sellega käib kaasas ka seadusandlik ettepanek. ja ma lühidalt kinnitan veel seda, et me kavatseme ka ka teiste turufondide osas oma ettepanekuid ühtlustada. üks meie kalibreerimisaruanne on juba valmis, keskendub äh, siis paljudele erinevatele fondidele, aga me tahaksime, et see läheks läbipaistvuse ja paralleelpanganduse alaste ettepanekute alla. Uh, uh, uh, Sven Kiigolt, minu küsimus oli väga konkreetne Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu pani ette, et me peaksime vara konstantse puhasväärtuse äh, praktika ära keelama äh, rahaturufondidega. juba see äh, lekkinud ettepanek seda küsimust aga ei puudutanud ja see on esimene kord, kui ESRN e üldse on midagi ette pannud, et tuleks keelata. kas te olete selle ettepaneku poolt? Moi, j'écoute toujours l'avis de l'ACRB euh, avec beaucoup d'attention. Mina äh, pööran äh, Euroopa süsteemsete riskide nõukogu tegevusele algusest peale väga palju tähelepanu. Äh, teatud tegevuste keelustamine, selles osas äh, mina võtan süsteemsete riskide nõukogu arvamuse alati arvesse. me tegutseme praegu selle teksti puhul, selle tekstiga, mis on juba peaaegu valmis, äh, viimased äh, Äh, täpsustused veel tehakse siia ja äh, ärge unustage seda, et mina pean äh, lähtuma kolleegium ko,, volinike kolleegiumi tööst äh,. ma ei saa praegu teile siin esitada äh, komisjoni kolleegiumi arutelude tulemusi, kui seda arutelu veel pole toimunud. härra Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου έχει σχέση με το θέμα των καταθέσεων härra volinik, mina tahtsin küsida hoiuste kohta. ja ka äh, pankade mm, kriisi lahendamise määruse kohta, mida me kuulame. Äh, me oleme kuulnud äh, Kreeka pangandussüsteemist, mis olevat olnud isegi kõige paremini vormis, sellepärast et seal ei olnud mürgiseid instrumente aga nüüd äh, muidugi pärast äh, riigi võlakirjade väärtuse vähendamist ning äh, nende võlakirjade väärtuse langust üldiselt tekib pankade taaskapitaliseerimise küsimus ka Kreekas. aga see kõik oli tegelikult äh, vastavalt äh, selle infoseisuga, mis meil oli kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. pärast seda aga on järsult äh, halvenenud olukord Kreekas ja see mõjutab äh, loomulikult ka nii-öelda punast võlga ja see on süvendanud veelgi rahalisi raskusi Kreekas. Äh, nii et äh, meil on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta andmed, äh, kõik on hullemaks muutunud. küsimus on, millises olukorras on siis Kreeka majandus? me näeme, et seda süsteemi muudab veelgi halvemaks nii-öelda punane võlg. kas me näeme, et süsteemi muudetakse, kui, kui see on, sest see ei ole tulemuslik? härra Huntis, ma mõistan teie seisukohti väga hästi. mida arvavad Kreeka ettevõtjad ja kodanikud, kes on teinud väga suuri jõupingutusi väga rasketes oludes? mina volinikuna, kes vastutab äh, finants äh, alase määrus, seadusandluse eest ja ühisturu eest, ei saa teile anda head vastust. Need tekstid, mille meie ette valmistame ja mis kõik äh, võtavad umbes viisteist kuud kuni kaks umbes kaks aastat selleks et nad jõuaks hääletuseni need ei saa kindlasti äh, mineviku vigasid kõiki lahendada äh, need ei ole mingisugune vahend millega aega tagasi keerata nende seadusandlustega ei saa Ehm, eelarve defitsiite eh, kuidagi tagasi pöörata ei saa neid eh, kriisi mürgitavaid mõjusid kuidagi tagasi pöörata need tekstid ehm, on kasulikud mõnede jaoks praegu kohe sellest kui nad vastu võetakse aga neid on vähe sellepärast nad kõik jõustuvad eh, sellel aastal kuskil ja alates homsest on nendest kasu meie äh, peame lähtuma äh, minevikukriiside äh, õppetundidest, aga tänane probleem on see, mis ja, ja homne probleem on see, mis meil on vaatevinklis, mitte see, mis oli probleemiks eile selle janduse puhul. sellepärast ma tõin selle Küprose või Iiri või Hispaania panganduskriisiga näiteks me tegutse-, vaatame nad kõik üle eraldiseisvalt, kas me räägime haldusstruktuuride muutmisest, rekapitaliseerimisest, kriisilahenduskordadest ja nii edasi, kõik need näited muidugi suurendavad meie teadmiseid, kui see seadusandluse arsenal oli par-, äh, kasutusel juba varem, siis väga paljud nendest äh, kriisidest, mille me läbi elasime viimase nelja-viie aasta jooksul, oleks olnud lahendatavad palju lihtsamalt Olli Rehnile ma edastan teie seisukohad aga võib-olla lisan siia ainult nii palju, et väga paljudes liikmesriikides on nõutud inimestelt palju selleks, et finantsturud ja eelarved saada kontrolli alla. ma toetan isiklikult volinikuna neid inimesi ja toetan seda mõtet, et hakataks diferentseeritama eh, neid poliitikaid vastavalt olukorrale, sellepärast et me ei saa lubada lasta jätkata olukorral, kus kasinuskavad, eelarvete solideerimise kavad toovad kaasa selle, et lämbub majanduskasv. sellepärast, et muidu riik ei toimi ja ma olen seda ka komisjonis ka öelnud, ma ei varja seda, et me peaksime riikide kaupa siiski diferentseerima ja kohandama oma programme ja leidma sellise rütmi iga riigi jaoks, mis nendele sobib, suur tänu. Sorry, Pablo, <laughs> I was looking for you. You are there. Gracias, eh, presidenta. Señor comisario, ha dicho usted que la supervisión va por el buen camino. Estoy de acuerdo con usted. Eh, suur tänu, ütleb Pavlo, ma arvan, et äh, järelevalve tegevus läheb õiges suunas. aga selleks, et äh, me õiges suunas ka edasi liikuda saaksime, on meil kindlasti vaja Pangandusliidu teist sammast ja seda peaks rakendama niipea kui võimalik. Te ütlesite, et juunis äh, tuleb ettepaneku eelnõu mis puudutab panga kriisilahenduse korra ameti esialgset kuju, väga oluline on saata välja meie poolt turgudele ja ka kodanikele see signaal, et poliitikud eh, nii eh, õigusandlikus pooles kui ka täidesaatva võimu pooles teevad kõik, mis võimalik, et eh, sellised kriisid ei korduks. mõningad liikmesriigid on olnud üsna kahtlevad Liidult lepingute muutmisel, mis Pangandusliitu puudutab. arvestades asjade praegust seisu, härra volinik, kas te arvate, et lepinguid on vaja muuta selleks, et Pangandusliidu teist sammast rakendada? suur tänu, härra volinik äh,. Ma réponse est non. vastus on ei meie äh, tegime oma ettepaneku Euroopa kriisilahenduse korra kohta ja tegime seda vastavalt praegusele aluslepingule. ja mina tegutsen oma kolleegidega täpselt äh, aluslepingu sätete kohaselt ja nõukogu äh, ja komisjoni õigusteenistused, kes on kõik väga pädevad, on seda ka kinnitanud, et see peab nii olema ma saan aru eh, sellest, et mõned liikmesriigid näevad siin teatavat probleemi, eriti Saksamaa. ma olen alati ära kuulanud selle, mida ütleb eh, Wolfgang Schäuble ja ma kuulan teda väga tähelepanelikult eh, ja ma austan tema seisukohti. ma saan aru Saksamaa murest ja seda ei tohi sugugi alahinnata, nimelt õiguskindlus selles osas, mis me ette võtame Karlsruhe kohtuga seotud mured äh, ja see, et kardetakse, et, et see kõik see ei pruugi ajas toimida ja vastu pidada. see mõte, et nüüd pärast seda, kui me Pangandusliidu käivitame, järelevalve sammas, äh, kriisilahenduse kord, kuivõrd see on võimalik praeguse aluslepingu alusel öö, oli võimalik, aga ma ei välista ka seda, et tulevikus oleks võimalik öö, äh, äh, midagi muuta. Äh, ja Saksamaa ka ei saa seda välistada ja sellepärast on Saksamaa mure. ja sellepärast Euroopa Komisjon mõned öö, ähm, kuud tagasi meie mustandis ja võtsime arvesse ka parlamendi seisukohad muuseas selle kohta, mis te avaldasite paar päeva tagasi, just sellepärast, et Majandus- ja Rahandusliit toimiks paremini ilma aluslepingu muutimisteta. Äh, tollal me pakkusime välja, et aluslepingut võiks muuta, ega me nüüd seda ei hakka eitama. Mm, aga praegu on võimalik ka ilma aluslepinguta asju parandada. aitäh, äh, härra Berghardt. Ja, eine ganze Reihe von Fragen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, sind tegelikult mitmed küsimused, mida ma plaanisin küsida, on juba küsitud ja ma tahaksin äh, keskenduda ühele teemale. nimelt, kuidas äh, läheb edasi läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega ameeriklased äh, on avaldanud omad plaanid selle kohta, et on vaja luua Ameerika katusettevõte, mis siis ühise pangana ka käsitletud saab Euroopa Liidu vastutava volinikuna olete te kindlasti sellise Ameerika Ühendriikide protektsionistliku käitumise vastu juba kisa tõstnud. minu küsimus on, kuidas peaks Euroopa Liit äh, selles äh, olukorras käituma? ja kas komisjonis on sellest ka räägitud? Burkhard Paltsi küsimus on väga oluline, nii nagu kõik küsimused. see puudutab aga ka otseselt äh, meie otsuste usaldusväärsust G kahekümne kontekstis. ma tuletaksin meelde, et kõik pangandusalased reeglid, mille me oleme otsustanud vastu võtta, meie endi jaoks, meie Euroopa pangandussektori äh, vastupanuvõime nimel on tegelikult tulnud G kahekümne 20 ajal ja Obama, hiinlaste juht ja teised on olnud nende ettepanekutega nõus. Äh, arvestades rahvusvahelisi turge, me peame keskenduma tõhususele. loomulikult reeglid ja seadusandlus on erinevad, aga me peaksime paralleelselt äh, tooma sisse sarnastes sektorites sarnase seadusandluse ja just nimelt äh, puudutab see pangandussektorit Eh, see küsimus, millele te viitasite, panigi mind kirjutama eh, Ameerika ametivõimudele, eh, Fedi presidendile Bernakele eraldi, ma käisin oma Ameerika visiidil ka tema juures ja Föderaalpanga aseesimehega rääkisin sellest samuti, nagu rääkisin ka rahandus, uue rahandusministriga, kui ta käis mõned päevad tagasi Brüsselis ja ega ma ei olnud ainus, kes paljudele Euroopa ministritele äh, on algusest peale neid asju selgitanud, ähm, aga ka Jaapani ja Kanada ministritele, et millest me räägime. me räägime unilaarset unilat-, ühepoolsetest meetmetest, mille ameeriklased on võtnud vastu pankade suhtes, kes tulevad äh, väljast Ameerikasse tegutsema ja öö, äh, nimetavad neid välispangandusorganisatsioonideks. meie jaoks on tegemist diskrimineerivate meetmetega, mis lähevad väga kalliks maksma Äh, mõlematele, nii Ameerika kui ka välispankadele. Äh, nad tekitavad mingisuguse illusiooni, äh, tuleb öelda, mis on tegelikkus, kui nemad võtavad diskrimineerivaid meetmeid vastu, siis meie teisel pool Atlandi teeme sedasama. ma kaalun oma sõnu väga oma väljaütlemistes aga minu meelest me sellist asja ei tahaks, et me vastastikku hakkaksime diskrimineerima, tahaksime hoopis leida ühised Ähm, mängureeglid ja juulis ma sellepärast Ameerikasse lähengi, selleks et jõuda hea tasakaal. ega need meetmed ei pea olema täpselt samad, vaid peavad olema sarnased, mis loovad äh, nendele äh, institutsioonidele võrdsed õigused. mina suhtun asjasse konstruktiivselt, aga ilma igasuguse naiivsuseta. okei okay,, thank you. Pervanche. Pervanche, palun. Merci suur tänu, härra volinik. viimane punkt, millest te rääkisite. ma olen tõesti väga mures selle mõõtme pärast äh, Euroopa Liidu ja kaub-, äh, Ühendriikide kaubanduskokkuleppe osas. Ähm, see kokkulepe puudutab äh, Euroopa Liidu suurt investeerimisturgu, aga terve rida Ameerika investeeringutest mida nimetatakse küll investeeringuteks, kuid võiks tegelikult kvalifitseerida millekski muuks, mis äh, võiksid äh, potentsiaalselt üleöö pantvangi võtta Euroopa tööstuse, ma räägin siis täpsemalt, Goldman Sachs on väga agressiivselt tegutsenud meie turgudel, äh, siis kas te arvate, et kapitalinõuete või aruandlus, seadusandluse äh, sätted äh, aitavad teil võita strateegiliselt midagi suurte Ameerika äh, investorite ees, kes saavad otsustada siiski, mis nad teevad suhteliselt omavoliliselt praegu veel? mina pakun teile täiesti tasuta nõu no, Äh, minu meelest äh, ameeriklaste keskpank on palju sõltumatum kui Euroopa Keskpank äh, ja seega on nendel ka oma jõud läbirääkimistel. nüüd, mis puudutab majanduse pikaajalist finantseerimist, siis paljud meist ootasid kannatamatult teie dokumenti. ma ei tea, kas see on teie testament äh, aga tore oleks, kui see oleks äh, esitatud juba protsessi alguses, äh, kui hakati rääkima seadusandluse muutmisest, sellepärast et kui vaatame pikaajalist finantseerimist, kui me tahame olla ähm, järjepidevad, siis me peame kõik teie ettepanekud, mis olete esitanud aastate jooksul, Basel kaks ja teised, üle vaatama nüüd. aga ega meie siin ei kirjuta ajalugu, seda teevad teised moment, palun. proua Peres. mina olen ainus, kellelt te võtate kõneaega ära ja ainult mind. proua Põus ütles, et no te olete ka ainus, kes äh, kõneaega pidevalt ületab. Teil on ju võimalus praegu teha konkreetne ettepanek. kolleeg Šemeta on ähm, hoiuste osas tegemas suurt tööd. kui, kui me tahame olla järjepidevad ja te tahate rahastada pikaajalisi finantseeringuid, siis see eeldab seda, et hoiuste puhul tuleks toetada neid, kes hoiustavad pikaajaliselt ja on suunatud pikaajalistele investeeringutele. Äh, ja see, ma arvan, et sellest, see meeldiks ka kodanikele. härra volinik proua Peres rääkis suurest kaubanduslepingust ameeriklaste ja Euroopa Liidu vahel. ma olin äh, pärast äh, Obama kõnet olukorrast riigis kohe paar päeva hiljem äh, Ühendkuning-, Ühendriikides ja ta ütles, et me tahame seda ülemaailmset partnerlust, õiglast ja vaba, vaba ja õiglast. Need on Obama sõnad ja need kaks sõna ta ütles välja, ta ei rääkinud ainult vabast, vaid ka õiglasest kaubandusest. härra De Küht, minu kolleeg, siis praegu seda kokkulepet läbi arutab ja mind muidugi puudutab see finantsteenuste valdkond kui me räägime juurdepääsust finantsteenustele või kui me räägime seadusandlikust raamistikust. ma ei tea, mis saab olema selle töö tulemuseks, sellepärast et tõesti Ühendriikides äh, Pervanš Perestel on õigus institutsionaalsetel põhjustel ähm, osad institutsioonid on äh, vägagi sõltuvad regulatiivsetest äh, asutustest ja nendel ei ole sellist kaubandusministrit, kellega me võiksime nendest nend, otse rääkida. aga meie eesmärgiks on see, et äh, seadusandlikus raamistikus, kui me räägime võrdsetest võimalustest, me oleksime sihipärased ja tagaksime kõigile võrdsed võimalused mõlemal pool äh, suurt lompi. Goldman Sachs ja nii edasi, need probleemid, ma tuletaksin teile meelde, et selles osas me oleme võtnud ka vastutusele juba kaks uut hooba. üks tekst, äh, mis puudutab äh, ebaausat käitumist turgudel ja turgude kuritarvitamist, äh, tee, töö, mida me oleme teinud selles osas, et kuritegelikkus kuulutada osad ähm, tegevused turgudel ja olla halastamatud nende suhtes ja teiseks siis siis pangandusjärelevalve eh, ka eh, välisfiliaalide üle, see, see on ka väga tähtis selles töös. ma ei toeta seda, et roheline raamat eh, nüüd on mi-, minu testament, mulle üldse see testamendi asi ei meeldi. ma olen pigem tulevikku suunatud, ma olen veendunud optimist, aga ma tahtsin panna kok-, paika meie prioriteedid. kui ma esimest korda teie ees olin jaanuarikuus aastal kaks tuhat kümme uue volinikuna, äh, ma ütlesin, et me peame õppima sellest kriisist ja mu ees oli tohutu G kahekümne päevakord. ja mis te oleksite öelnud siis selle peale, kui ma oleks öelnud, et hakkame majandusest rääkima ilma selleta, et ma oleksin teile äh, tutvustanud äh, tekste turuosade kaupa, tegijate kaupa, toodete kaupa Äh, selleks, et äh, moraal tuua tagasi nendesse turuosadesse, kus on kadunud, ma lõpetan. kuna volinik läheb veerand kuus ära, siis oleme natukene raskustesse sattunud, sellepärast et sõnavõtud on siiski olnud väga pikad. nüüd aga on siis aega teil üheks minutiks küsimuse jaoks, nii et siis kõik saaksid sõna võtta ning Pervanš, sa ei saa tõesti rohkem ära vääriti kasutada oma õigust sõna võtta ja küsida, see ei ole õiglane teiste suhtes. härra volinik. härra Feio, õnnitlen teid töö eest, mis te olete ära teinud, see on suurepärane, mul on kaks tähelepanekut. Need puudutavad äh, pangandussektorit, Küprose probleem. see viis äh, usalduse puuduseni pangandussektoris ning äh, selle usalduse puuduse tõttu siis hoiustajate usalduse puudus äh, pangandussektori äh, osas. väga paljud hoiustajad tunnevad ennast ohustatuna, nad tunnevad, et nende raha, mis nad on panka pannud, on ohus. kas on võimalik leida uued lahendused, et oleks võimalik teha nii, et maksumaksjad ei peaks pangandussektori vigade pärast maksma? ma tahaksin teada kas on võimalik saada tagatisi nendele ettevõtetele, kellel on likviidsust, kellel on vaja palkade maksmiseks raha, mis on nende jaoks või võimalik teha? Euh, härra Feio, ma ei ole mitte kunagi arvanud, et see, kuidas me reageerisime hädaolukorras äh, Küprose puhul on mingisugune mudel ülejäänud Euroopa jaoks. ja just täpselt äh, sellepärast me olemegi nüüd äh, selle suure töö ette võtnud pangandusliidu ehitamise näol, tekst teksti kaupa me tahame luua ühtse kriisilahenduse korra ja hoiuste tagasimise süsteemi kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. me tahame õiglast süsteemi, eh, mis oleks eh, selgitatud ära enne selle süsteemi jõustumist. Eh, Küprose puhul see nii ei olnud, mitte keegi ei teadnud, ei aktsionärid, ei kreeditorid, krediitorid, vabandust, ei ehm, hoiustajad Küprosel enne, mis nende vahenditega saab kriisiolukorras. ja see kindlasti ei panustanud olukorra lihtsustamisele. me tahame sellest äh, õppida. mis nüüd puudutab hoiustajaid, ma ütlen, et sada tuhat äh, on äh, garanteeritud, suuremad summad ja ma loodan, et selles osas jõutakse kompromissile triloogil. see, et et hoiused, mis on üle saja tuhande euro, oleksid siiski kasutatava vahendite sabas nimekirjas ja ma arvan, et erandiks võiksid olla hea äh, tegelikult organisatsioonid. ma loodaksin, et nende erandite nimekiri kes peaksid aitama panku välja öö, raskuste korral, oleks äh, ikka väga ettevaatlikult koostatud. ma arvan, et äh, jah, kõik sellised heategevuslikud organisatsioonid jääksid äh, välja jääma ja et selles nimekirjas, kes, kes peaksid panku välja päästma, oleks väga vähe üldse vastutajaid. Peeter Siimann suur aitäh, härra volinik, et te olete siin täna jälle küsimustele vastamas. ma ootan äh, hoiuste kaitse küsimuses äh, võib-olla teilt põhjalikumat vastust, kui te andsite. me oleme Pangandusliiduga algust teinud, äh, kaks sammast on paigas, aga ikka ja jälle selgub, et ka teie verbaalselt tegelikult kitsendate neid kahte äh, sammast, te räägite järelevalvest ja räägite ka kriisilahendusfondist, aga hoiuste puhul eh, tundub mulle, et eh, kõik need eh, plaanid ette, ellu viia on rasked. kui me siin oma seadusandlust lõpule ei vii, siis me ei saavuta hoiustajate usaldusväärsust tagasi, mida me Küprose kaose läbi oleme kaotanud Saksamaa avaliku arvamuse uurijad arvavad, et enne Äh, Küprose kriisi pidasid kaheksakümmend protsenti sakslastest oma hoiustest kindla, kindlaks, aga pärast seda ainult viiskümmend protsenti inimestest. kaks nädalat pärast äh, Küprose kriisi ainult kolmkümmend neli protsenti inimestest arvas, et nende raha on Saksa pankades kindlas kohas. ainult siis, kui me selle kindlustuse põhimõtte seadusesse sisse kirjutame, saame me nende usalduse tagasi. kuidas te selle mandaadi jooksul, volinik, seda veel plaanite teha? Euh, Peter Simon, d'abord je voudrais. härra Simon, kõigepealt äh, äh, suur tänu teie raporti eest äh, hoiuste tagatiste osas, mis on osa meie globaalsest ettepanekust pangandussektori toestamise osas ja mis juba kaks aastat tagasi võeti arvesse minu ettepanekust ja mis on nüüd uuesti arutelule võetud, kui me räägime kriisilahenduse korra äh, loomisest. ma ei tahaks väga pikalt rääkida Küprosest. aga ma osalesin ka selles äh, äh, kurikuulsa nädalavahetuse skandaalis, kus eh, jah, eh, kommunikatsiooniprobleemide tõttu jäi mulje justkui, et eh, ka hoiusamisel väiksem kui sada tuhat olid ohus. Ehm, ja öeldi, et meil on reeglid paigas, aga keegi nendest kinni ei pea. mul on väga hea meel, et lõplikult otsus pankade restruktureerimise osa Küproses, Küprosel siiski lähtub sellest direktiivist ja peab kinni direktiivi sätetest ja ma äh, tahaksin selle usalduse pankade osas äh, taastada, äh, luues süsteemi terve ühisturu jaoks. kõigepealt on tekstiks siis ähm, hoiuste tagatised ja siis see on siis teie raport ja kriisilahenduse korra raport, mille eest vastutab härra Hökmark ja euroala jaoks panganduselement hõlmab kahte elementi, mis käivad teineteisega koos, järelevalve ja kriisilahenduse kord järelevalve osa on juba valmis, kriisilahenduse korras äh, on tulemas äh, kolleegiumis nõukogus järgmisel ajal see, järgmisel nädalal see asi arutelule. ja teil on täiesti õigus, meil on kõiki neid elemente vaja selleks, et hoiustajate usaldusväärsus meie pankade os-, suhtes taga, taastada. Vene Langel, palun. suur tänu, härra volinik, tahaksin ma kõigepealt teid tänada äh, selle töö eest, mis te olete teinud lõpliku äh, Äh, reguleerimiseni ja eurotsooni stabiilsemaks muutmiseni tee on veel pikk. ma tahaksin küsida kõigepealt EMI-ga seotud rahvusvahelised läbirääkimised, eriti mis puudutavad äh, läbi tuletisinstrumentide mitte finantstagatisi ettevõtetele. teiseks küsimus, millal teete te ettepaneku varipanganduse reguleerimiseks ja kolmandaks, milline on ühtne äh, Äh, kriisilahenduse kord, kuidas see on seotud äh, konkurentsiga, kas Almuniaga, Almuniaga on läbi räägitud ning äh, lõpuks pensioni küsimused. kas võib eeldada, et teil ei ole plaani pensionifonde destabiliseerida? ma ei saanud teie küsimuse viimasest punktist aru. Äh, tööpensionikassad ja pensionifondid, kas neile rakenduvad läbipaistvusreeglid äh, ja kas need reeglid on äh, ram-, muudetakse rangemaks? J'avais un problème de traduction. Je, euh, sur la question des négociations mis nüüd puudutab äh, EMIRiga seotud rahvusvahelisi läbirääkimisi siis Euroopa Turu infrastruktuuri määruse osas, miks äh, tööd tuleb teha mitte ainult Atlandi üleselt, vaid ka äh, sellesama järelevalvajate grupi raames, kes kahekümne üheksandal mail tulevad kokku Hongkongis, on nii vajalik, need läbirääkimised on väga rasked eriti muidugi ameeriklaste seisukohti arvestades. Ähm, juuli alguses, härra Langen, ma käisin ähm, äh, ka Washingtonis ja kohtusin ameeriklaste pangandusjärelevalve uue esimehega seal. ma tahaksin, et see ettepanek võtaks arvesse ka kõige esimese, ma tahaksin teha ettepaneku juunikuus, nii kui ma ütlesin härra äh, Kiigoldile, tegevuskava on siis ka ettepanekus sees ja ma veel ütlen, et pensionifondides, tööpensionifondid, mis on ühed peamised ähm, pikaajalised äh, majanduse rahastajad, loomulikult on osa meie pikaajalise finantseerimiskavadest äh, arvestades meie praeguseid äh, suuri probleeme jätkusuutlikkuse osas majanduskriisi kontekst ja nii edasi enne selle aasta lõppu me kavatseme selles osas äh, esitada seadusandliku ettepaneku halduse läbipaistvuse järelevalve osas pensionifondide üle ja tahaksin äh, ka äh, esitada ettepaneku reeglite kohta, mis puudutavad siis nende maksujõulisust ja usaldatavusjärelevalvet. Frankfurdist mulle ütles äh, süsteemsete riskide nõukogu esimees, et tal on aega vaja rohkem selleks, et seadusandlust üht-, äh, osapoolte vahelist seadusandlust ühtsustada ja mulle tundub, et selle komisjoni mandaadi ajal me halduse läbipaistvuse ja pensionifondide osas ei jõua kokkuleppele ja peaksime võib-olla kõigepealt keskenduma siis sellele läbipaistvusele ja siis maksejõulisuse äh, ja ähm, usaldades järelevalve osas teeme ettepanekud juba järgmise komisjoni ajal. küsime ise Almunia käest homme, härra Langen. Um äh, mind huvitas see Dexia pank ja West LB äh, nende restruktureerimine ja äh, konkurentsivolinik, kas tulevikus tal selles osas pädevused säilivad? Eh, minu vastus on jah saate aru, millele ma vihjan, kui ma ütlesin, et eh, tänu nendele reformidele konkurentsivoliniku töökoorem oluliselt suureneb. meil on, härra Langen, tõesti veel selliseid juhtumeid, mille puhul meil on vaja viimase hädaabina võtta kasutusele ilmselt ka tulevikus rahva raha. nii et eh, jah konkurentsivõima, volinik ise vastutab konkurentsipoliitika eest, aga tema töökoorem jah, suureneb. Uh, ma ei arva, et äh, me saame aluslepingutest äh, üle astuda ja direktiivi midagi muud kirja panna. Äh, kolm viimast küsimust võtame palun koos. nii et Anni äh, Rodi Kratsa ja siis Olle Schmidt olge head, andke oma kolleegidele ka võimalus rääkida, pahandab esinaine ja siis äh, arutelu lõpetab volinik. Äh, suur tänu, härra esin-, proua esinaine härra volinik, äh, ilmselt te teate, millised rasked arutelud on nõukogus toimunud üheteistkümne liikmesriigi vahel, kes on otsustanud ähm, jõustatud koostöö alusel äh, minna üle finantstehingu maksu kasutuselevõtule. tegemist on ähm, aga praegu olukorraga, kus äh, tööstus üritab nõrgestada seda maksu ja on läinud äh, ristisõjale selle vastu. kas te leevendaksite minu muret, öeldes, et te toetate jätkuvalt finantstehingumaksu, sellepärast et teie olete olnud üks nendest, kes on öelnud, et see maks äh, võib kaasa tuua ka negatiivsed mõjud finantsstabiilsusele või olete te nüüd nende seas, kes ütlevad vastupidi, et see maks võiks äh, hoopis äh, finantsstabiilsust suurendada, mis te arvate? võtame kõik kolm küsimust koos. Rodi Kratsa. Rodi Kratsa, if you put, we'll, we'll take these in a cluster because the commissioner then has no time to answer. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ε, παίρνω ευκαιρία από αυτό που είπατε ότι ανησυχεί. Suur tänu. Ma tahaksin äh, puudutada seda teemat, mida ka teie mainisite, nimelt inimeste äh, rahutus pangasüsteemi suhtes ning nende hoiuste turvalisus. aga ma tahaksin ühest konkreetsest aspektist rääkida. see usalduse kadu mis just äh, majanduskriisis kõige rohkem kannatatud riikide puhul on? kas on olemas mingisugust äh, mehhanismi või süsteemi selleks, et usaldust kuidagi taastada. härra volinik, ütleb Ole Schmidt, te esimesel kuulamisel lubasite seadusi luua, seda olete ka teinud, aga kas te võiksite lubada, et enne, kui te oma ametist lahkute, oled, äh, oleksite te ka nende otsuste kumulatiivse mõju ära hinnanud. meie seadusandjale ja teie ka olete selle võlgu nii avalikkusele kui ka finantsturgudele ja ma loodan, et te saate lubada, et enne oma ametist lahkumist äh, saate te sellise äh, analüüsi teha ja me aitame teid selles. härra volinik, kolm küsimust ja kolm kiiret vastust aga äh, proua esimees, ma tulen kindlasti tagasi, olen valmis tulema tagasi selle dialoogi jätkama. nüüd te esitasite proua Podimata küsimuse finantstehingu maksu kohta, ma ei ole oma seisukohta muutnud. praegu komisjoni poolt tehtud ettepanek selle öö, ähm, maksu osas on tehniliselt lihtne, ma toetan seda ettepanekut, ma olen kolleegiumi osa, äh, poliitiliselt õiglane ja majanduslikult öö, ähm, mõistlik ja ma arvan, et see maks võiks äh, ühte või teist aspekti kindlasti parandada, nüüd on pall äh, nõukogu väljaku poolel, ma ütlen, kordan siis, et see äh, on tehniliselt lihtne, see ähm, maks majanduslikult on võimalik ta välja kanda, väga palju on maksumaksja aidanud välja finantssektorit viimase viie aasta jooksul ja see on poliitiliselt ja moraalselt õiglane. proua Kratsa jah, äh, killustatuse risk täiesti on äh, ühisturul, ma olen väga valvas selles osas, ähm, et äh, meetmed, kui seda on vaja, tuleb kasutusele võtta teatud järelevalvajate poolt, teatud liikmesriikidel tuleb tagada kapitali vaba liikumine siseturul ja mulle tundub, et see, mida me oleme praegu ette võtnud läbi kõikide oma meetmete, on just nimelt aidanud lahendada maandada riske, killustatuse risku, riske pankadevahelistel turgudel. Te teate, et alles üsna hiljuti oli pankadevaheline süsteem täielikus äh, ummikus, me nägime teatavat regionaliseerumist äh, kapitali liikumises kap-, pangandusturul nagu te teate, Euroopa Keskpank on võtnud väga veenvaid samme sellise arengu vastu ja ma arvan, et see, mida meie oleme ette võtnud, küll peaks seda ühtse turu killustatust äh, vähendama. härra Schmidt, teile ma vastan äh, jah sõnaga. minu meelest on täiesti loogiline nüüd, kus on paigas enam-vähem nende, selle seadusandluse arhitektuur ja ka sisu äh, paigas ja see on ju üsna erinev nii mõnegi teksti puhul Ähm, sellest, mida esialgu arvati äh, perioodi alguses, äh, Basel kolm näiteks on G kahekümne äh, töö tõttu oluliselt muutunud ja minu meelest on täiesti loomulik selline kogumõjuanalüüs teha veel mõned aastad tagasi meil selliseid vahendeid ei olnud ja on täiesti mõistlik see mõjuanalüüs teha. ma ütlesin juba kolm aastat tagasi, et finantsturgudel on vaja tervet ja tugevat alust ja äh, tuleb tagada, et äh, meie finantssektoril oleks ka konkurentsivõime tagatud ja sellega ma kavatsen, äh, sellele ma kavatsen ka panustada. okei okay.. väga hea, volinik peab nüüd Amsterdami minema ning komisjon alustab homme koosolekuga kell kümme, aitäh!